Good morning, ladies and gentlemen, we are running slightly late. tere hommikust, me oleme natuke hiljaks juba jäänud ja kümme minutit üheksa läbi juba, peame koosolekuga alustama, ma tahaksin tervitada teid kõiki siia meie ühiskuulamisele, mille korraldavad Ahvet ja Teve. ja see puudutab ajutist naabruspoliitikat, arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit. nagu te teate, korraldasime me kuulamise võttes äh, arvesse praegust õigusloomelist menetlust, selle valdkonna instrumendi väljatöötamisel, tegemist on olulise ettepanekuga, sellepärast et see puudutab meie toetust kolmandatele riikidele. ligi üheksakümmend miljardit äh, kulutatakse aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. Euroopa Parlament on äh, kaasatud kaasõigusloojana äh, vastavalt tavalisele menetlusele, Ahvet ja TV on siis pädevad vastavalt äh, viiekümne viiendale äh, ees, kodukorra eeskirjale. meil on raportöörid, äh, kaks ahvetist, kaks TV-st ning nad praegu töötavad raportit välja ja selle kuu lõpuks peaks raport valmis saama. tänase kuulamise eesmärgiks on hinnata, mil määral kuivõrd äh, mõjus on uus vahend, kuidas see võimaldab meil saavutada välistegevuse eesmärke nagu mm, kestlik areng, demokraatia ja inimõigused. Teil on dokumendid laiali jagatud, meil on kaks paneeli, esiteks äh, rahastamine ning poliitika sidusus pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ning teine, kuidas tagada, et NDICI võimaldab Euroopa Liidul tõhusamalt tegutseda maailma tasandil. nüüd pikema sissejuhatuseta annan juhtimise üle härra Charles Görensile, kes juhib esimest penaali, aga enne tahaksin veel anda sõna ka äh, kaasesimehele. suur aitäh! ma saan aru, et meil on siin ka külalised. ma tahaksin Plan Internationali külalised, nemad on siin Brüsselis Euroopa Tüdrukute Tegevuse Nädala raames. nii et tere tulemast meie komisjoni. me räägime sellest, kuidas tulevikus Euroopa Liit hakkab ähm, rahastama oma välistoetust ning loodetavasti saame selle raames toetada ka naiste ning tüdrukute äh, vallas võetavaid äh, samme. Euh, jah, aitäh, äh, lugupeetud esimehed, head kolleegid, me alustame oma kuulamise esimese osaga ja räägime arengupoliitikast ning sellest, kuidas uus instrument võib mõjutada seda. näeme, et on palju küsimärke veel selle instrumendiga seoses ja osade osas saame selgust alles pärast läbirääkimiste lõppu ning määruse jõustumist. mitu punkti vajavad aga juba praegu selgitamist ja neid on vaja ka kohendada, nii et üheksakümne miljardiline instrument vastaks meie vajadustele arengukoostöös kolmandates riikides ja ka muudele meie poliitika eesmärkidele. me tunneme head meelt ja ootame paljugi äh, nendest arvamuste vahetustest, mis meid täna ees ootavad ja tahame ära kuulata eelkõige need, kes peavad äh, siis äh, käiku lükkama projektid, äh, mida rahastatakse selle instrumendiga. ehk siis Concordi äh, ja teiste vabaühenduste esindajad. tegemist on meie sise- ja välispoliitika äh, algatusega ning see on valdkond, mis on esmatähtis, nagu toonitavad ka meie aluslepingud. me räägime äh, arengupoliitikast, selle sidususest äh, ning kestliku arengupoliitika sidususest eelkõige, ma loodan, majandus ja OECD siis äh, saab meid äh, ka valgustada neis küsimustes ning selgitada ka seda, kuidas see instrument on teiste ja ole-, muude olemasolevate vahenditega seotud. alustuseks saab sõna proua Eba Tolman, kes on OECD äh, äh, sidususe ja äh, kestliku arengu osakonna juhataja ning Aiva Finn Save the Childrenist, kes esindab Concordi. sõna saavad meie külalised maksimaalselt seitse minutit ja ma annaksin sõna proua Eba Tolmanile kõigepealt alustuseks tere hommikust kõigile ja suur aitäh kutse eest. ma pean tunnistama, et kui pöörduti minu poole ja selle pealkirjaga arengu rahastamine, siis ma võib-olla ei tahtnudki niivõrd nõustuda, aga kolleegid äh, arengukoostöö üksusest oleksid võib-olla pädevamad neis küsimustes, aga kui me arutame neid soovitusi mis tulevad kahekümne neljanda oktoobri aruandest, siis tegemist oleks hea võimalusega mm, ka ne-, neid ära kuulata. ma väga hea meelega räägin sellest, miks ma usun, et poliitikasidusus on niivõrd oluline ja miks see võimaldab paremini saavutada kestliku arengu eesmärke ja kestlikut arengut üldse, nii et mitte keegi ei jääks maha samuti saan nüüd selgitada, miks just kestlik on niivõrd oluline meie jaoks, ka meie eesmärkidest. nagu te teate kestliku arengu eesmärgid on palju laiemad kui meie varasem programm, me arvestame varas, nüüd eesmärkide omavahel seadusega. me kutsume üles tasakaalustatud lähenemisele ning äh, samuti äh, mõistame paremini, kuidas on vaesus äh, seotud kestliku arengu eesmärkidega. teiseks, arvestatakse mitte Äh, omavaheliste mõjudega erinevates sektorites, vaid põlvkondadevahelise mõjuga ja me näeme, et keskpika ja pika ning äh, siseriiklike rahvusvaheliste eesmärkide vahel on omad seosed. lisaks sellele on ka teatud institutsionaalseid mehhanisme, mida on vaja muuta selleks, et selle väga keeruka küsimusega toime tulla, võttes arvesse erinevaid sünergiaid, mis toimivad meil on ka oma definitsioon, ma arvan, me peame esmalt paika panema, milline on meie lähenemine. meie jaoks on siis tegemist lähenemisega, mis võimaldab integreerida majandus- ja sotsiaalse keskkonna mõõtme, kestlikkus, arendus kõikides äh, kood-, sise- ning rahvusvahelise poliitika tegemise faasides. me tugevdame sünergiaid Äh, selles valdkonnas, pidades silmas kestliku arengu eesmärke, et võin tuua ka mõningaid näiteid, näiteks kui äh, seitse punkt kaks punktis, kui me räägime taastuvatest energiaallikatest, siis võib äh, tekkida meil pro-, äh, konflikt kaks punkt ühega, vaesuse lõpetamine, kui me rääg-, me näeme, et äh, teravilja kasvatamine toiduks ning energia tootmiseks äh, võib aset leida samal, äh, samal maal ning siin võib tekkida konflikt. samuti äh, keskkonna kulude osas ning majandusarengu osas ja me oleme teinud ettepaneku ka sotsiaalkuludega arvestamiseks selleks, et saaks ümber jaotada neid vahendeid, õhukvaliteet näiteks mõjutab el, keskmist eluiga, elukvaliteet ja nii edasi. rahapesu ja muu selline toob kaasa ka kõrgemad äh, kulud näiteks ma usun, et me peame arvestama ühest korrast äh, siseriikliku heaoluga praegu, nüüd ja kohe ja teisalt sellega, mis mujal toimub, äh, kus on selle kaasmõjud äh, ning mis saab hiljem kui me räägime poliitika tegemisest, siis siin võib tervitada edusamme, mis Euroopa Liit on saavutanud kaubanduspoliitikas ning toetanud seeläbi vaesemaid riike. ka näiteks kõik peale relvade, muud sellised algatused, aga kui me vähendame süsiniku heitmeid eh, siseriiklikult, siis eh, tuuakse sisse samas rohkem terast ning tsementi eh, mujalt ning nende tootmiseks on vaja jällegi palju süsinikku samuti turgu moodavad äh, põllumajandustoetused Euroopa Liidus, neil on omad tagajärjed toiduainetega varustatusele, kuid samuti äh, toidu raiskamine. see toob endaga ka kaasa väga palju süsinikuheitmeid. Äh, vee saastat-, vee tarbimine samuti, seda tuleks vaadelda sellega kui palju vett kasutatakse mm, sellistes tootmisvaldkondades, kus läheb palju vett nagu äh, kohvi tootmine ja muud sellised. nüüd tuleksin tagasi NDICI juurde meie instrumendi juurde ja tuleksin ka soovituste juurde kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast. siis soovitati, et Euroopa Liit peaks lihtsustama ja kaasajastama koostööd, vähendama eelarveridasid, kokku viima arengukoostöö instrumendi Euroopa Arengufondi Äh, välja töötama lihtsamad meetmed ning tagama suurema sidususe regionaalsete ja temaatiliste programmide vahel. samuti peaks see muutuma tõhusamaks, ajakohasemaks, paindlikumaks äh, nii programmi tasemel kui ka läbi erinevate instrumentide. ma usun, et ja raportis mis hiljuti välja tuli ja mis puudutab äh, järgmise ülevaate kohta, siis ka kätkeb neid küsimusi. NDICI äh, tõesti lihtsustab, parandab äh, paindlikkust ja muud. aga samuti tuleb mõista, et lühiajalised prioriteedid võivad äh, osutuda kaalukamaks kui pikaajalised ähm, kestliku arengu eesmärkide saavutamisel ning vaesuse välja juurimisel me oleme poliitika sidusust läbi vaadanud äh, äh, viiel erineval tasandil, mis üksteist täiendavad. esiteks sidususe erinevate äh, finantseerimisallikate vahel. sellest lähtudes ma usun, see instrument liigub õigesse suunas. just silmas pidades paindlikkust ja lihtsustamist. ja rahastamine selles valdkonnas on alati oluline vaesuse vähestamise, vähendamiseks. sidususe saavutamine allikate vahel võib mõjutada vägagi positiivselt tulemust. aga kas me läheme piisavalt kaugele, kas arvestatakse ka teiste võimalike ebasidusustega ja kas peetakse silmas ka üldeesmärke, nagu kestliku arengu saavutamine, mitte kellegi mahajätmine? ma jätan selle slaidi nüüd lõpetuseks lõpetangi sellega ja ootan eh, need ka rohkem instrumente enda kohta juba kolleegidelt ja panelistidelt, aitäh! Merci, madame Dolman. suur tänu, proua Toolman ja nüüd annan järgmisena sõna proua Al-, Alva Finnile uh,. Thank you for aitäh uh, selle võimaluse eest, mis, uh, mille andsite Concordile sõna võtta sellel teemal, ma esind-, minu nimi on Alva Finn, ma esindan organisatsiooni Save the Children, aga ühtlasi Concordi, mis on äh, Euroopa Vabaühenduste Ühendus, me esindame kahte tuhandet kuutsadat vabaühendust. naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend ei ole tavapärane ja meie ülesanne ongi nüüd järele mõelda sellele, kuidas see uus lähenemine toimib alustame positiivsest küljest, sest me tõesti näeme palju positiivseid aspekte. kõigepealt see, et äh, on suurenenud äh, välisabi ja me näeme palju uusi võimalusi. näiteks see, et kodanikuühiskonnale on suunatud temaatilise samba all ähm, eraldi vahendid ja me loodame, et see jätku, jääb nii ka läbirääkimiste käigus uus geograafiline lähenemine on samuti teretulnud ja on selgeid märke, et Euroopa Liit soovib paremini ühendada humanitaarabi ja arenguvaldkondi ning äh, inimõiguste kaasamine on samuti väga positiivne. et on võimalik jätkusuutliku arengu eesmärke järgnev, jätkuvalt äh, arvesse võtta. on suurem paindlikkus, mida me samuti tervitame. aga aga paindlikkus on võib-olla läinud liiga kaugele ja liiga ühes suunas ja tulen selle juurde ka hiljem tagasi. lisaks võimalustel on siin ka murettekitavad küsimused, peamiselt see, et see rahastamivahend kombineerib erinevaid poliitikavaldkondi, aga ei saavuta seda, mis oleks meie jaoks õige tasakaal arengu ja välispoliitika vahel. selleks, et arenguvaldkonnas olla tõhus, meil on mõningaid äh, ettepanekuid ega raamistik ja põhimõtted peab, neid tuleb parandada nii, et selgelt mainitakse jätkusuutlikku arengut, vaesuse väljajuurimist ning ebavõrdsusega tegelemist eesmärkidena ning pikaajalised äh, poliitikad. agenda kaks tuhat kolmkümmend, jätkusuutliku arengu eesmärgid, Pariisi kokkulepe, Euroopa konsensus, need tuleb selgelt välja tuua kui äh, poliitika raamistik ja nagu paljudki Euroopa Parlamendis, oleme juhtimise ja aruandluskohustuse pärast mures ning järelevalve ja hindamise pärast samuti, mis on meie arvates üsna nõrgad hetkel. ja seda enam, et on tõusnud paindlikkus nagu kiirreageerimise sambas. ja tundub, et järjest rohkem keskendutakse nüüd Euroopa Liidu oma huvidele ega keskenduda nii palju Euroopa Parlamendile aruandmisele, et me tahaks parlamendi kolleegide käest selle kohta ka täpsemalt kuulda ning ka tinglikkuse teema on meie jaoks pisut äh, küsimärke tekitav rände osas. me loodame, et see tingimuslik siit üldse kõrvaldatakse läbirääkimiste käigus. oleme muudatusettepanekuid ka teinud nii määruse kui lisade juurde jätame, oleme teile ka neid jätnud ning laste õiguste osas samuti oleme teinud muudatusettepanekuid, mida oleme, mille oleme teinud koos laste õiguste eest võitlevate organisatsioonidega. Need on siin ka ruumi äh, kätte, ruumi ees kättesaadavad. nii et lisaks paljudele positiivsele aspektidele võrreldes praeguste määrustega, nii et me tahaksime säilitada äh, mõned garantiid on sellised, mida me tahaksime tagada samuti. nii et kokkuvõttes, äh, aga on ka mõned väga head asjad kaduma läinud. arengu eesmärgid ei ole lihtsalt nagu kaubanduseesmärgid, sooküsimused, keskkonnaküsimused, äh, kaebuste küsimused, maksud, maksudest kõrvalehoidmine. Need tuleks kõik tagasi sisse viia. arengu eesmärkidest ei piisa, peavad olema ka kindlad garantiid. väga tähtis on kahekümne protsendi äh, võrdluskriteeriumi suhtes saada rohkem selgust geograafiliste temaatiliste sammaste osas, me tahaks teada, kuidas seda edasi viiakse, kuidas selle üle järelevalvet teostatakse. me tahaksime, et see peaks määruses olema selgelt piiritletud ja mitte ainult poliitiline kohustus nii et äh, meid huvit-, me tahame väga, et oleks ka inimarengu ja sotsiaalse kasvatuse kahekümne protsendi osas selge järelevalve. sooküsimused on paraku pisut kõrvale jäänud selles ettepanekud, haavatava grupi lähenemisest naiste puhul lisades, see on kokku pandud lastega ning naised ja lapsed on äh, unikaalsed äh, muutuste investeerimise võimalused, see peaks ka kindlasti peegelduma rahastamisvahendis Äh, suvaliselt on sooline võrdõiguslikkus ja naiste võimestamine inimarengu ja sotsiaalse kasutusega segatud. loomulikult need asjad on seotud, aga siiski meie väidame, et nende kahe valdkonna kokkupanemine äh, võtab kap kahest ära, seal öeldakse et, et kaheksakümmend viis protsenti siipärastest tegevustest peaks olema soomõõtmega ja kakskümmend protsenti spetsiifilistele soopõhistele tegevustele. mõlemad need võrdluskriteeriumid ole, peaks määruses olema arvesse võetud ning sellest tuleks kinni pidada. kliima ja keskkond, rahastamisvahend ei ole üldse piisavalt ambitsioonikas, me, eh, meil oli just, on selja taga kuum suvi, kus eh, millele viidates eriti me soovime, et seda eesmärgi suurendataks viiskümmend protsenti, selleks et see olukorra tõsidust selgelt peegeldaks ja selleks, et, et tagada jätkusuutlikkust äh, läbi selle instrumendi. me tervitame kodanikuühiskonna temaatilist komponenti, kuid äh, tuleb mõelda, kuid see ei ole piisavalt äh, liigendatud praeguses rahastamisvahendis, meil on vaja selget kodanikuühiskonna rahastut geograafilise samba all rahastus kaob suurel määral, samas kus me teame, et kogu maailmas on kodanikuühiskonna ruum järjest kahanemas kokkuvõttes võib öelda, et tohutult on kaduma läinud sisu temaatilise samba osas oleme konkreetseid arve ka võrrelnud ja soovime, et temaatiline sammas üldiselt kasvaks, aga eriti arvestades ülemaailmseid väljakutseid. ja lõpetuseks ränne rändele on väga palju tähelepanu osutatud, võib-olla isegi ebaproportsionaalselt. meie ettepanek on, et Euroopa Liidu rändetegevus peaks juhinduma pikaajalisest arengu lähenemisest, mõelda tuleks inimõigustele selleks, et see eh, isikute ümberasustamisele keskenduda ja mõelda rändesurvel olevatele piirkondadele. kõik meetmed ebaseadusliku rändega võr-, võitlemiseks, need tuleks kõik sealt kõrvaldada ja kümme protsendi kriteeriumile ei tohiks keskenduda piiri- ja julgeolekumeetmete all. me leiame, et tulevikus on seda võimalik kuritarvitada, eriti kui me näeme, kuivõrd äh, tulevases komisjonis lähenemine arenguküsimustele võib olla negatiivsem ja ootan huviga tänast äh, rahastamisvahendi arutelu, suur tänu. suur tänu kahele esimesele sõnavõtjale. ja nüüd saab sõna äh, rahastamisvahendi variraportöörid, kõigepealt äh, härra äh, Noiser ja siis proua Teokarus äh,, proua Argentiini, Lola Sanchez, Inés Socorro ja Jean-Luc Schaffhauser. Norbert, sul on sõna Äh, <clears throat> vielen Dank. suur tänu. suur tänu nende selgete seisukohtade tutvustamise eest. ma arvan, et äh, need on äh, tõesti väga head teemad ka parlamendile ja raportööridele, et me peaksime mõningaid teemasid oma raportites paremini, selgemini kajastama. mis puudutab geograafilist äh, lähenemist, siis see on vägagi teretulnud ja samuti ka, et käsliku arengu eesmärgid peavad meie tööd äh, keskmes olema ja et paindlikkus üldiselt äh, on äh, tegelikult võimaluseks, et me jõuaksime ka heade tulemusteni. minu meelest peaks aga raportis selgemalt välja tulema, et parlamendi jaoks on vaesusevastane võitlus väga oluline prioriteet ja et me peame ka Pariisi kokkuleppe kohustustest kinni pidama ning et mis puudutab head juhtimistava, et siin meil on veel vaja edusamme saavutada, nii et mis äh, puudutab äh, arenguriikides äh, olevaid sidusrühmade esindajaid, meie partnereid, siis me peame ka neid rohkem kaasama ja ka neile suurema vastutuse andma, nii et seda peab ka rohkem kajastama. vabandust, Norbert, üks praktiline teadaanne. Portugali kabiin on täna suletud tõlgi haiguse tõttu kuid äh, portugali keelt on siiski võimalik kõneleda. kuid portugali keelt kuulata ei ole täna võimalik tõlkida haigestumise tõttu. loodetavasti saame selles olukorras hakkama. Äh. ma siis üritan edasi rääkida saksa keeles niisiis, äh, hea juhtimistava, see on äärmiselt oluline teema. nimelt siis ka arenguriikides oleva eliidi vastutus, seda tuleb ka parandada ja selle teemaga me peame ka tegelema. ning me peame ka selgelt otsustama, milline on parlamendi roll ning kuidas parlamendi rolli tugevdada. ning äh, ränne, te näete, et ränne on tõesti valdav teema, see survestab äh, liikmesriike ja aga arengukoostöö äh, poliitikutena on meil siin oma roll ja seisukoht esindada, et me peame tõesti tegema ka selleks, et äh, rännet ka mõistlikult äh, reguleeritaks, aga mis puudutab pikka perspektiivi, siis ma arvan, et me peame siin rohkem ähm, ähm, pikas perspektiivis lähtuvalt tegutsema ja mitte ainult lühiajalisi eesmärke saavutama. samuti räägiti siin lastest ja soolisest ähm, võrdsusest, ka neid teemasid tuleb käsitleda raportis ning peale selle tuleb selgemalt välja tuua, milline on meie roll parlamendis nende uute vahendite osas. nii et siin on tõesti väga palju positiivseid lähenemisvõimalusi, aga samas on veel ka palju ebaselgeid küsimusi, nii et me peaksime ka need teemad selgemini välja tooma, aitäh. Norbert. aitäh, Norbert. ja nüüd proua Sargent, Sargentini aitäh, esimees Euroopa kestliku arengu äh, fond on äh, samuti kestliku arengu eesmärkidega siin kajastatud, ähm, aga samas äh, siin on mõningad punktid siis kaotsi läinud et tegu on suhteliselt uue instrumendiga ja me pidime tõesti väga palju võitlema nende tagatiste eest, et eh, neid vahendeid kulutataks selliselt, et see tõesti panustaks eh, vaesuse eh, vastasesse võitlusesse ja mm, ma sooviksin teada teie arvamust, et Äh, kuidas need tagatised on ka kestliku arengu eesmärkides kajastatud, et jah, see on võib-olla selline üldine küsimus, aga ehk saaksite oma seisukohta selgitada. nüüd äh, teine küsimus on proua Toolmanile. Te ütlesite, et OECD on läbi viinud äh, ka aruande, kus on Euroopa Liitu ka üles kutsutud fondide eraldamise osas olema äh, paindlikum. nii et tegu on äh, tõesti nüüd uue ettepanekuga ja paindlikkust on vaja tagada, aga aga mul on kõhklusi selles osas, et kelle jaoks see paindlikkus on kasulik. et eks te saaksite selgitada, et miks te kutsusite üles nende fondide koondamisele, ühendamisele ja paindlikkusele, et te väga palju, sügavuti ei läinud selle teema osas. aitäh, Judith! nüüd Lola Sanchez. aa, teda ei ole. Ignacio Correa ka ei ole. ja siis härra Schaffhauser. mitte alati, mitte veel, ütleb härra Schaffhauser. aitäh, härra esimees. nii pisut ootamatult minu jaoks, aga siiski mõned äh, märkused. Ähm, mida teiega jagaksin? esiteks, Aafrika toetamine. miks see lähinaabrus, see on lähinaabrus, miljard elanikku lähitulevikus ja hetke suutmatus leida tööd ja tegevust Aafrika riikides. minu seisukohast eeldab see, et meil oleks majanduse reguleerimine, teatud protektsionism, see kestib meie riikides ja seda enam ka seal. kui me vaatame meie riikide arengu ajalugu, siis ähm, puutume alati kokku arengu, kaitse, piiride järk-järgulise avamise põhimõttega. seda, see oleks minu esimene märkus. minu teine märkus on vahendite küsimus. kas meil on vahendid selleks, et tõepoolest algatada arenguprotsesse. kas meil on rahalisi vahendeid selleks? ma ei usu, et meil need on. võtame näi-, ühe näite. aastate kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kaheksateist jooksul oleme kaks tuhat kuussada miljardit vahendeid eraldanud riigivõla ülesostmiseks, me oleme need vahendid lihtsalt loonud. ja me ei suuda raha tekitada selleks, et rikkusi luua. see kehtib nii Lõuna-Euroopa riikide jaoks, kus tõesti oleks vaja arengu, uute, uue, uue rikkuse arendamisse investeerida, mitte ainult kasinusse, see kehtib ka Aafrika kohta. ja minu kolmas märkus on see viis, kuidas arengut toetada. see kehtib nii Euroopas kui Aafrikas. ühtne turg, ühtne raha tugevdab tugevaid ja nõrgendab, nõrgestab nõrku. meil on vaja reguleeritud majandust, investeerimisamendit, seega, ametit, seega, et me saaksime palju jõulisemat lõunapoolseid riike ja nende arengut toetada. ja see kehtib ka Aafrika kohta ja Aafrikas me ei mängi riikidega, me üritame mängida valitsusväliste organisatsioonidega, kes aga kunagi tegelikult ei vea arengut. seega peame täiesti üm-, teistmoodi lähenema sellele, kuidas arengut korraldada. vabandan, esimees, et ma nii pikalt kõnelesin. aitäh, härra Schaffhauser. ja sõna saavad nüüd üksikud saadikud, proua Lösing ja, vielen Dank. aitäh. ma eeldan, et paljud eesmärgid on sellised, mida me peame üheskoos ähm, kindlaks määrama ja siin me arutame nüüd konkreetseid ähm, rahastamise aspekte seetõttu ma üritangi keskenduda just konkreetsemalt nendele aspektidele ja minu meelest oleks positiivne, kui meil õnnestuks siin üht-teist konkreetsemaks muuta. üheks oluliseks mõisteks Euroopa Liidu välispoliitikas on praegu eh, paindlikkus, see on üks kõige olulisemaid mõisteid ja eh, arengukomisjoni üks kolleegidest juba kõneles sellest ja minu meelest oleks oluline see, kui me veel arutaksime seda teemat, et mida üldse paindlikkuse all silmas peetakse. milline mõju on sellel praktilises plaanis? kuna olen välispoliitika komisjoni äh, liige ja mm, siis oma aru-, äh, oma arvamustes lähtun ka sellest kontekstist, nimelt mis puudutab erinevate välispoliitiliste instrumentide ühendamist eh, ja sellega seonduvalt erinevate poliitika ühendamist, siis eh, siin ma räägin eelkõige just julgeoleku, arengukoostöö ja kaitsepoliitikate eh, ühendamisele ja sotsiaaldemokraatide kolleeg juba rääkis rändepoliitikast ning minu küsimused ongi seotud sellega, et kui mõistlik oleks siis kestliku arengu poliitika jaoks, kus meil on tegu rände haldamisega et see on esiplaanile toodud. kui me vaatame erinevaid rahastamisvahendeid, siis me näeme, et aina rohkem vahendeid, mis on ette nähtud arengukoostöö või hea juhtimistava jaoks või siis ehm, stabiilsus ja rahu, ehm, rahastamisvahendi alt läheb tegelikult piiri haldamismeetmetele, piiri kaitsemeetmetele ja koostööle ehm, Aafrika riikidele nii et ähm, eesmärgiks on nüüd hoopiski ähm, võitlus ähm, rändemõjudega. nii et mind huvitakski, et kuidas naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö instrumendis NDICI äh, on seotud ka kestliku arenguga, on see üldse kestlik areng? ning mida teie arvate julgeolekupoliitika rände ähm, mõjude vastase ähm, võitlusega, et kas see tõesti tagab ähm, rahu ja stabiilsuse ning kuidas see saab panustada ka arengukoostöösse ning milline dünaamika tekib nende erinevate poliitikavaldkondade ühendamisest ja see on seotud ka selle väga ebakonkreetse mõistega paindlikkus kuidas need erinevad valdkonnad üksteist mõjutavad no,? aitäh, ma kutsuksin äh, võimaluse korral siiski kaheminutilisest kõneajast kinni pidama, palun kõik seda silmas pidada ja nüüd proua Heidi Haudala. suur tänu, esimees. ma arvan, et meil on põhjust olla äh, muret, mures. Äh, nimelt Äh, mis puudutab äh, paindlikkust, et kas paindlikkust äh, tõesti on õigesti kasutatud, me peame seda arutama ja samuti need temaatilised ja graafilised programmid, et need lähendatakse üksteisele, see on ka väga oluline. aga aga äh, ma tõesti kasutaksin siin väljendit, et me oleme äh, selle lapse koos vanniveega välja visanud, sellest rääkisid ka kolleegid, nii et äh, me näeme, et tegelikult meie tegevuste keskmes ei ole praegu vaesuse väljajuurimine ja sellevastane võitlus, nii et seda teemat, seda tegevust on väga keeruline praegu kaitsta, mul tekkiski küsimus, et kuidas me selle teema saame oma tegevuste keskmesse tagasi tuua. nüüd samuti on siia praegu kaasatud ähm, rahu tagamistegevus ja mind üllatab see, et siin on nii palju eesmärke ja ja konkreetseid meetmeid selle instrumendi all ei ole praegu enam selles ühisinstrumendis ära toodud. umbes kakskümmend kaks poliitikat on kadunud. ja ma sooviksin teada, mida meie eksperdid arvavad sellest, mis peaks olema äh, selle instrumendi eesmärk äh, rahu tagamispoliitikas. ning praegu keskendutakse just äh, sõjalise suutlikkuse väljaarendamisse. ning me teame, et praegu on ka Euroopa äh, rahatagamise rahastu ettepanek nõukogus ähm, arutelul ja milline on teie seisukoht äh, selle osas? ja peale selle me kuulsime siin OECD rääkimas väga olulistest põhimõtetest, nimelt äh, kuidas kestliku arengu eesmärke ähm, praktiliselt rakendada, aga kas te näete ka, et kuidas need instrumendid, mida me siin arutame, mõjutavad äh, seda valdkonda ja kuidas teie arvate, nii nagu ka proua Sargentini ütles, et kuidas selle instrumendiga ähm, rakendatakse neid põhimõtteid, mida teie edendate? Äh, tänan väga. ja sõna saab nüüd arengukomisjoni esinaine Linda McEwen. aitäh, Charles! mul on äh, pigem küsimused komisjonile ja välisteenistusele ja meie külalistele. ma tean, et komisjon saab järgmisena sõna. nüüd esiteks, ma olen vägagi nõus Concordiga selles osas, et äh, see, mis siin eelnõust ähm, puudu on, on see, et piisavalt ei raha, ei rõhutata kestliku arengu eesmärke selles ähm, üldplaanis ja võib-olla komisjon saaks äh, selgitada meile, et nad kombineerivad küll palju erinevaid instrumente, aga kas nad näevad ka probleeme äh, selle ettepaneku äh, poole rakendamisel? ja praegu on Euroopa mm, tüdrukutele suunatud tegevuse mm, edendamise nädal ja me, meil on siin praegu komisjonis rohkem naisvolinikke, kui varem on olnud, nii et mm, et äh, võib-olla te saaksite äh, täpsustada, milline on siis, äh, millised on need erinevad ettepanekud, seisukohad, dokumendid, mis on seotud nüüd teemadega, nüüd kliimamuutused, IPCC aruannet arutasime eile ja sellest aruandest tuli väga selgelt välja, et me peame veel rohkemat tegema ja samuti on siin vaja tagada ka poliitika sidusus arengukoostööga ja ma sooviksingi komisjonilt ja OECD esindajatelt teada saada, et ähm, suhteliselt äh, lihtne on ähm, öelda, et meie välispoliitika peab olema sidus. aga kas OECD saaks ka ähm, öelda, kui äh, milliste riikide sisepoliitika on sidus ka nende välispoliitikaga. näiteks ma mäletan, et mõned aastad tagasi tehti väga palju lobi, millega ma põhimõtteliselt äh, olin nõus, et EIB ei peaks ähm, söekaevandusi ähm, arenguriikides ähm, abistama, sellepärast et see suurendab heitmeid, aga samas me oleme ikkagi toetanud neid. nii et äh, oluline on ju, et me oleksime ka usaldusväärsed rahvusvahelisel areenil ja see tähendab, et meie sisepoliitikad oleksid sidusad ka meie välispoliitiliste eesmärkidega, nii et me peame ikkagi tegutsema vastavalt äh, oma sõnadele, nii et võib-olla välisteenistus ja komisjon saaksid seda selgitada, et ma tean, et nõukogus on praegu ka äh, sõidukite heitmete õigusakt arutelul ja nii edasi. et ühesõnaga, kui me soovime ikkagi olla tõsiseltvõetavad ka rahvusvahelisel areenil oma kliimameetmete osas ja eesmärkide osas, siis me peame vastavalt tegutsema ka äh, sisepoliitikates ja komisjonile küsimus. Ehm, niisiis, ehm, vahendid CSO-dele, mul on ka ehm, arutelud nende esindajatega peatselt ees nii et eh, ehk saaksite ka neid vahendeid natukene selgitada, aga siis komisjon ütleb mulle, et, et eh, need rahad on seotud ka geograafiliste mm, eraldistega, et võib-olla saaksite selgitada ka neid, nende vahendeid ja keskliku, kestliku arengufond EFSD. jah, me alles alustame eh, selle mm, fondi vahendite kasutamisega, nüüd juba pannakse see uude programmi. nii et see on seotud ka investeeringutega, mis sellest kõigest saab, mis, millised on need muutused, mida te soovite muuta võrreldes selle toimimises, võrreldes sellega, kuidas see praegu tegutseb? sest ähm, et me teame, et EIB ja Arengupank teevad siin oma lobi, et mida te soovite siis muuta praeguses, võrreldes praeguse äh, tegutsemisega, milline peaks see tulevane mm, toimimismudel välja nägema ja ma käisin äh, eelmine nädal Ghanas ja me näeme, et paljud Aafrika riigid soovivad kaugemale liikuda lihtsalt rahalisest toest ja investeeringute poole, aga aga mida see tähendab siis praktilises plaanis? no äh... aitäh, Linda. ja kolleeg Breda, palun. ta euh, on ka rahastamisvahendi kaasraportöör. võtan sõna ka TV liikmena, ütleb härra Breda ja tahaksin ka ühe märkuse selle poliitika kohta teha, sellepärast et siin toonitati selle olulisust ja seda, et meie poliitikad Aafrikas peavad olema sidusad. siinkohal tahaksin ära märkida, me kõik nõustume, kuidas nüüd üteldagi, sellega, kuivõrd oluline Aafrika on, aga ma usun, et see ei tähenda seda, et me peaksime ohvriks tooma osa naabruspoliitikast, mille alla käivad ka Põhja-Aafrika riigid. ja ma räägin sellest sellepärast, et, et on tekkinud teatud tendentse, lõunapoolsed naabrid muuta mingiks uueks üksuseks Aafrikas ehk siis ümber korraldada kogu struktuur selles valdkonnas, see on aga vale tee, ma arvan, me ei peaks rohkem tähtsust pöörama Aafrikale ja lõhet tekitama naabruspoliitikaga, aga samuti ei tohiks me unustada Kariibi ja Vaikse ookeani riike meil on äh, AKV poliitika Aafrika, Kariibi äh, mere ja Vaikse ookeani ja ma arvan, et me peaks, kui me anname, paneme rohkem rõhku Aafrikale, äh, siis samas ei peaks tähendama seda, et me peaksime unustama Kariibi mere ja Vaikse ookeani riigid. tahtsin äh, natukene rääkida geograafiast, sellepärast et äh, see uus ettepanek võib äh, asju tõsiselt muuta. suur aitäh! proua Verko Peera. kiitoksia puheenjohtaja. on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unionissa suur tänu, härra esimees, väga oluline on see, et ähm, arengukoostöö ja äh, selle fonde suurendatakse Euroopa Liidus. ja äh, seda just vaesusevastase ähm, võitluse jaoks äh, Aafrika riikides ning oluline on, et me rõhutaksime ka kaubanduspartnerlust. ning ähm, uurisin just ettepaneku seda osa suure huviga. arengukoostöö äh, rahastamine ja koordineerimine Euroopa Liidus, äh, selle üheks elemendiks võiks olla ka äh, rahvusvaheline inim, rahvusvahelised inimõigused peaksid olema siin lähtepunktiks ka arenguabi ja arengukoostöö jaoks. ma arvan, et oleks vaja rõhutada ka inimõiguste tähtsust rahastamise kontekstis rääkida just ähm, arengukoostöö ja arengu rahastamise puhul. ja teiseks sooviksin välja tuua paljud Euroopa Liidu liikmesriigid omavad ka riiklikku partnerlusi ja ähm, rahastamispartnerlusi ka kolmandate riikidega, arenguriikidega. kuidas koordineeritakse just selliseid äh, riiklikke rahastamisi. kui me anname raha Euroopa Liidu rahakotist, äh, siis me teame, et liikmesriikidel on ka oma vahendid selleks, et äh, arengut Aafrika riikides rahastada, et milline on see koordineerimistöö nende kahe rahastamisvahendaja vahel? viimasena proua Spinelli, palun. suur aitäh tahaksin raportöörina libest äh, ütelda, et nõustun täielikult sellega, mis Profin ütles Concordi nimel. ja ta rääkis erinevatest aspektidest, muidugi mõista. peame arvestama vabaühenduste ja kodanikuühiskonnaga, tegemist on meie jaoks võtmetähtsusega partneritega samuti on vaja eh, pikas perspektiivis poliitikat kujundada, mis oleks suunatud vaesuse väljajuurimisele ja kliimakatastroofidega toimetulekule. siinkohal nõustun eriti just nende nõudmistega, eh, mis esitatakse paindlikkusele tahaksin vältida seda, et need riigid, kus on kõige suuremad vajadused, kus on kõige haavatavam, raskem olukord, Sahara-alune Aafrika ja vähem arenenud piirkonnad. et keskendutakse ainult geopoliitilistele eesmärkidele neis piirkondades eesmärgiks peaks oleks, peaks ikkagi olema areng ja mitte strateegilised valikud Euroopa Liidu poolt. ja olen vastu ka tingimuslikkuse seosele äh, arengu ning julgeoleku ja kaitse küsimuste ja rändekontrolli vahel minu meelest on Euroopa Parlam-, Euroopa Parlamendil oluline roll siin komisjoni ettepanekus, kui me räägime muuhulgas ka sellest, et äh, tuleb teavitada Euroopa Parlamenti otsuste vastuvõtmisest, eriti just kiireloomulistes olukordades ja abi heakskiitmisel. ma usun, et siin oleks hea, kui me leiaksime viisi, kuidas Euroopa Parlament saaks regulaarselt iga-aastast kontrolli läbi viia nende aruannete üle, mis välja töötatakse selle mm, määruse raames. ja lõpetuseks ma usun, et kõikidel neil põhjustel, mida mainisin, oleks vaja paremini tasakaalustada temaatiline ja geograafiline mõõde. geograafiline kindlasti sõltub rohkem geopoliitilistest huvidest Euroopa Liidus, aga mitte ilmtingimata nende riikide huvidest, kes on haavatavamas olukorras, aitäh! suur aitäh, proua Spinelli! Euroopa Parlamendi roll, millest rääkisite, on väga oluline, aga meie ainult ja mitte keegi teine äh, ei saa seda kaitsta, meie ise peame seda kaitsma ja me oleme sellest ka täiesti teadlikud äh, raportööridena. viimane sõnavõtja, härra Šolts poolteist minutit, palun, sellepärast et muidu meie külalised ei saa vastata enam. aitäh, härra esimees, ma tooksin veel paar vaatepunkti sisse, nii et need põhiteemad, mille me siin arutame, on just paindlikkus ja siis ähm, põhivoolustamise meetod ja kui me oleme nüüd äh, täitsa ausad ja äh, proua Finn ka rääkis sellest äh, õigustatult, äh, siis ÜRO kestliku arengu eesmärgid peaksid olema justkui need kõige olulisemaks võrdlusalusteks ja seetõttu me peame ka vaatama, et kuidas meie see instrument täidab neid eesmärke, kui instrumendi siseselt ei ole selgust selles osas, et kuidas seda raha edasi-tagasi liigutatakse. kui meil on üks koma kolm protsenti see on siis ähm, parlamendi seisukoht, et see on see äh, põhirahastamise äh, äh, raamistik ja me loodame, et see läheb ka nõukogusse läbi, aga kuidas me selle, kui sel-, selle vähemalt, kui tegu on sellest vähema määraga, et kuidas me siis saame oma eesmärgid ähm, täita, sest meil on aega aastani kaks tuhat kolmkümmend, aga me ei saa arvestada ainult sellega, et me teeme siin arengukoostööpoliitikat ja me ei saa siin arvestada ainult ähm, omaga, nii et äh, kuidas siis äh, kaks, aastal kaks tuhat viiskümmend need kaks ja pool miljardit inimest jõuavad üldse nii kaugele, et nad saada, saavad ise oma äh, ähm, riike edasi arendada ja mitte, et ei sõltuks ainult meist. ja teiseks, Euroopa Parlamendil on vaja ka kontrolli selle kohta, kuidas finantsinstrumentide alt ähm, eraldisi tehakse ähm,. Ahvet TV ja ka interkomisjonid äh, peavad ähm, üheskoos äh, suutma parandusi ähm, sisse ähm, viima, kui äh, vahendeid ei ole meie meelest ähm, õigesti eraldatud ja seetõttu mina toetaksin delegeeritud õigusakte nii, et Euroopa Parlament saaks ka tugevdada oma läbirääkimiste positsiooni. aitäh ja nüüd äh, saavad sõna teised institutsioonid, äh, kolm minutit maksimaalselt. Äh, Felix Fernandez Show rahvusvahelise koostöö ja arengupoliitikast Afko. aitäh, võib-olla natukene keerukas on nüüd reageerida ja vastata küsimustele kolme minutiga, aga annan endast parima. esmalt suur aitäh selle eest, et selle kuulamise korraldasite. just selliseid arutelusid me tahamegi ja me tahame, et Ahvet ja TV kolleegid istuksid koos äh, nagu ka meie siin, välisteenistus, NEAR, Digidevco ja teised. nii et me saaksime koos vaadata, mida me saame koos ära teha, suurepärane viis edasi liikuda. teiseks, väga hea on ka seda teha kahes paneelis, sellepärast et me üritame lahendada sama küsimust, mis meil kõigil on, kuidas jääda oluliseks maailma tasandil, kuidas tagada meie ülemaailmne mõju, aga samas jääda kindlaks oma väärtustele, sellele, mida me kaitseme globaliseerumisel. ja kuidas me jääme endale kindlaks ja kuidas me jätkame samal teel. ma arvan, et see kõik väärib tähelepanu rahastamisvahendi reformimisele. aga tahaksin tulla selle juurde, mis eksperdid ütlesid. vastus on tegevuskavas kaks tuhat kolmkümmend, see ei ole enam Äh, äh, milleeniumi arengu eesmärkide kava, vaid äh, seal liikmesriigid Saksamaal, Soomes, Madridis, Pariisis, Haagis arutavad neid küsimusi ning kõigil on raskusi sellega ka meie partnerriikidel, kas Balkanil, Aafrikas, naabruses või Ladina-Ameerikas see on ülemaailmne tegevuskava ning Euroopa Liit on seda vägagi kaitsnud ka tänu teie koostööle, kes te siin olete saalis ja poodiumil. meie ülesanne on see võimalikult täpselt ära määratleda, mis kaks tuhat kolmkümmend saama hakkab ja veel, ähm, mida me teeme koos ÜRO ning liikmesriikidega, me üritame edasi liikuda ühise programmeerimisega ning ka ÜRO tasandil ja vaadata, kuidas me saame koos toetada partnerriike, kuidas sisse viia tegevuskava kaks tuhat kolmkümmend, siin on eesmärgid, näitajad, poliitikate osas suur töö teha. ma arvan, et aga see on väga hea viis edasi liikuda. me peame seda tegema ka BCSD raames, kestliku arengu raames tahaksin samuti tulla Linda ning ekspertide kommentaaride juurde. järgmisel nädalal toimub äh, kabi- äh, äh,, ÜPP osas äh, paneel ning me peaksime ka sellega arvestama, Linda ütles, et me peaksime samuti nõukoguga neid küsimusi arutama ja liikmesriigid tõesti peavad ka sisemiselt, sisepoliitika sidususe raames neid teemasid käsitlema. sellepärast et me ei saa lihtsalt nõuda poliitika sidusust, vaid meil on vaja, et ühtne ühine põllumajanduspoliitika, rändepoliitika ja kõik sellised poliitikad leiaksid vaatlemist ka sidususe aspektist ning koondataks siis agendasse kaks tuhat kolmkümmend. tahaksin tänada eksperte kes vist vist ütlesid, et komisjoni ettepanek äh, sisaldab teatud äh, probleeme, me oleme valmis nendega tegelema, aga samuti öelda, et tegemist on hea ettepanekuga, äh, millega saab edasi töötada. siin on päris palju ka positiivset. nimelt, et me lähtume ülemaailmsest vaatevinklist ja vaatame, kuidas me saame siis oma arengupoliitikat, välispoliitikat, naabruspoliitikat, rändepoliitikat äh, inimõiguste, soolise võrdõigluse poliitikat koos läbi viia ja see on tõesti midagi, mida me peame koos käsitlema. kuulsin ka kommentaare selle kohta, kas kaks tuhat kolmkümmend tegevuskava suguline võrdõigus, kliimamuutused, muule saa-, neid saaks rohkem toonitada, jah, võime selle, seda kaaluda ma ei tea, kas eksperdid on teadlikud äh, liikmesriikidest, kus seadusega on sisse viidud kaheksakümne viie protsendiline äh, soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava eesmärk või äh, kliimamuutuste eesmärk, inimarengu eesmärk, kas on mingeid selliseid eesmärke liikmesriikide seadusesse sisse viidud? me kõik teame, millised on meie poliitilised lubadused ja võin üle kinnitada, et komisjon äh, jääb kindlaks oma lubadustele ja surume edasi, aga ma ei ole kuulnud, et liikmesriigid oleksid omaenda seadusliku äh, raamistiku sisse viinud äh, meie püstitatud arengukoostöö eesmärgid. paljudes teistes küsimustes, mis tõstatati, EFST seda juhib nüüd, juhivadki meie uue rahastamisvahendi reeglid. igastahes tulevikus see niimoodi on. ma pole kindel, et see varem nii oli ja kestliku arengu fondi puhul kehtivad samad reeglid kui Äh, ajutise naabruspoliitika arengu ja rahvuse koostöö rahustamisvahendi puhul. Äh, neid äh, reegleid varem ei olnud Euroopa Kestliku Arengu Fondi puhul, aga nüüd kehtivad täpselt samad eeskirjad ja miks, see on minu teine kommentaar, erinevalt sellele, mis meil praegu on, Euroopa Kestliku Arengu Fondi või muude vahendite puhul rahastamine tuleb läbi geograafilise programmeerimise, see on esmatähtis, sellepärast et e, me lähtume siin meie oma prioriteetidest naaberriikidega, partnerriikidega. ma arvan, et see on tõsine suhtumise muutumine olnud e, just rahastamisvahendite puhul. ja lõpetuseks küsimuses samuti rände ja julgeoleku kohta me saame rändeküsimusi arutada Keenia, Etioopia, Peruu, Brasiilia puhul, Venezuelas, aga me ei tohi seda Maroko ja Liibüa puhul teha. sellepärast, et Maroko ja Liibüa äh, puhul oleks see meie huvides, teiste puhul ei oleks meie huvides. ma ei tea, kuidas nüüd seda mõista, ehk saaksin selgitust, aga võin teile üle kinnitada. Te olete kindlasti silma peal hoidnud seda, mis me oleme oma usaldusfondiga teinud komisjonides on oldud enamasti rahul sellega, mis me oleme teinud ning me jätkame oma tööd samas vaimus. ja viimane märkus, geograafiline temaatiline mõõde. me oleme rohkem rõhku pannud geograafilisele mõõtmele, sellepärast et ma usun, et seeläbi on meil rohkem mõju, rohkem äh, kaalu ja saame paremad tulemused samuti aitab see paremini tegevust koordineerida liikmesriikidega ja paremini jõustada kaks tuhat kolmkümmend tegevuskava riigi tasandil ja võimaldab samuti paremini ära kuulata partnerriikide mured ma pole nõus, et temaatilise mõõtme all me äh, võtame paremini kuulda partnerikke, ei. ma arvan, et temaatilise all arvestame rohkem Euroopa Liidu huvidega ja geograafilise all partnerriikide oma. ma tean, et rääkisin nüüd natuke liiga pikalt, aga kolleegid äh, Linda Ferran ja teised, neil on ka olnud küsimusi äh, ja võib-olla just praegu oleks hea, kui me saaksime vastata neile küsimustele, enne kui kokku võetakse, palun. aitäh, ma pean siiski äh, äh, Fernandes Show'le järgnevatel kõnelejatel aega vähemaks võtma, sellepärast et teise paneeli kõnelejad peavad ka sõna saama. nüüd Filiberto Seriani, palun äh, välisteenistusest. aitäh, üritan teha lühidalt. suur aitäh ma näen, et need mõlemad ettekanded olid väga huvipakkuvad. ja nägin, et toodi välja positiivseid aspekte nii sidususe arengueesmärkide kui ka selles osas, et tagatakse suurem sidusus nii vahendite kui poliitikate vahel. poliitika sidususe kohta üks kommentaar. ma tean, et siin tehti kaubanduspoliitika kohta positiivseid eh, kommentaare põllumajanduspoliitika kohta. ja selle kohta, mis me võib-olla saavutame ka teistes eh, valdkondades seeläbi. aga meie kõrge esindaja Mogherini samuti ütleb tihtilugu, et kui me räägime sellistest küsimustest nagu julgeolek ja ränne, ja kui kardetakse, et Need poliitikad võivad vahendeid ära võtta arengupoliitikalt. siis me võib-olla võiksime seda vaadelda ka teises valguses. kui me vaatame, mida me teeme selleks, et G5 toetada Sahelis või mida me teeme Aafrika toetamiseks, see tähendab, et Äh, mida me käsitleme rände või julgeoleku tegevuskavana, on tegelikult suunatud rohkem ebastabiilsuse juurpõhjustega võitlemiseks ning rände juurpõhjustega võitlemiseks. seeläbi me toetame arengut tegelikult ning äh, arengu ja julgeoleku arengu ja rände vahelisi seoseid. see oleks siis äh, pigem positiivne vaade neile küsimustele. pilk. teiseks räägiti sellest, et me võib-olla pöörame rohkem tähelepanu lühikesele perspektiivile ja mitte niivõrd pikale, tuletaksin meelde et, et seitsekümmend viis protsenti rahastamisvahendi, eh, vahenditest on suunatud geograafilisele mõõtmele, need on pikaajalised programmid, seega me siis pöörame tähelepanu partnerriikides ka pikaajalistele aspektidele. samuti temaatilised, mm, temaatiline mõõde lähtub eh, pikast perspektiivist. üheksakümmend protsenti on samuti ja suudab, meie tegevusest on suunatud sellele, et ei tekiks äh, lõhet lühikese pika perspektiivi vahel. aga samas meil peavad olema ka vahendid selleks, et toime tulla kiireloomuliste olukordadega ning äh, see tuleb ainult kasuks meie suutlikkusele tegutseda rahvusvahelisel tasandil mulle valmistasid head meelt samuti kommentaarid selle üle, kuidas Äh, kombineerida Euroopa Liidu liikmesriikide tegevust koha peal. Äh, meil on kuuskümmend riiki, kus meil on ühistegevus ning äh, läheme edasi ka ühiselluviimisega. ja lõpetuseks viidati ka vajadusele püsivale parlamendi informeerimisele ja parlamendi kontrollile tööle uue rahastamisvahendiga. meie usume, et peaks tõesti aset leidma püsivam, regulaarsem arvamuste vahetus, eh, mis oleks seotud pigem poliitikatsükliga, mitte haldustsükliga. ja me oleme igati valmis neid küsimusi teiega arutama, sellepärast et need on väga olulised ka parlamendile ja võib-olla päris lõpetuseks siin räägiti palju samuti poliitika eesmärkidest Eh, mis ei ole kaasatud uue rahastamisvahendi alla. eelnõus me lähtusime sellest, et tegemist on eh, ainult rahastamisvahendiga ning eh, poliitilised eesmärgid midagi muud, aga seda me saame veel parandada vastavalt teie ettepanekutele. minu ettepanekuks on see, et ärgem pangem sisse liiga palju spetsiifilisi eesmärke ja valdkondi, sellepärast et selle tulemusena vahend, mis peaks rohkem paindlikkust ja sidusust pakkuma, muutub vägagi paindumatuks spetsiifiliste eesmärkide nimistikuks. aitäh, härra Hans Jansen, kes on regioonide komitee raportöör ajutise naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi osas. ja, aitäh, härra esimees ja suur tänu, et saan siin rääkida ja ma, mina olen Ostenväiki linnapea. see on Eindhoveni linna lähedal Hollandis ja mul on väga hea meel, et ma saan siin reageerida nendele väga olulistele ettepanekutele, millega komisjon välja on tulnud. Need on ettepanekud mis on olulised ka Euroopa Liidu ähm, kui globaalse osaleja jaoks, nii et äh, siin on tegu ettepanekutega, äh, mis, mille üle Euroopa Liit võib ähm, uhke olla ja selliseks peaks see olukord jääma, nii et see on seotud kliimamuutustega, rändega, linnastumisega, arengukoostööga ja nii edasi, nii edasi. meil on väga hea meel selle üle, et mis puudutab geograafilisi ja äh, temaatilisi sambaid, et siin on ka kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli alla äh, kriipsutatud ja see on kooskõlas ka komisjoni varasemate seisukohtadega, aga siin on ka mõningaid äh, mureküsimusi, näiteks siin ei ole enam eraldatud vahendeid kohalike omavalitsuste eh, jaoks, neid on küll nimetatud, aga otsesed võimalused rahastamiseks on kadunud nendest ettepanekutest, need enam ei ole ja ma loodan, eh, et tuuakse välja ka siin argumendid, miks see olukord selline on. nii et kui siin on liiga vähe vahendeid, liiga vähe vahendeid, eh, siis äh, me peaksime ikkagi arvestama ka kaasfinantseerimisega ja sellega seotud äh, kõrgete ting-, nõudmistega. ja ma arvan, et me peaksime selle teemaga arvestama ka oma programmeerimise äh, puhul. nii et äh, kui suur peab see organisatsioon olema selleks, et kaasa lüüa arengukoostöö osas, nii et ähm, suur ei ole alati kõige parem, mida väiksem on ähm, valitsusaparaat, seda lähemal on see ka meie kodanikele ja siin ongi oluliseks võtmesõnaks paindlikkus. ja härra esimees, uuringud on näidanud, et umbes kuuskümmend viis protsenti kestliku arengu eesmärkidest saavutatakse tänu kohalike piirkondliku omavalitsuste panusele. siin on tegu tasandiga, mis on kodanikele lähedal ja minu küsimus ongi, kas arengukoostöö, naabruspoliitika on ühinemispoliitika igal juhul meie Euroopa Liidu eeskirjad eh, peavad tagama võimalusi ka kohalikele piirkondlikele eh, omavalitsustele. see on oluline ehm, seisukoht selleks, et me jõuaksime ka oma eesmärkideni aastaks kaks tuhat kolmkümmend. ja ma loodan, et need ettepanekud ka seda rõhuasutust, seda temaatikat kajastaksid, aitäh. proua Nadine Krisosten kes saab ÜRO nimel sõna. suur aitäh ja aitäh, et annate mulle võimaluse sõna võtta ÜRO nimel siin Brüsselis, me oleme samuti läbi vaadanud selle eelnõu. meil on ka omad kommentaarid ja soovitused, esiteks, nagu paljud eelkõnelejad juba ütlesid, me soovitame samuti kestliku arengu eesmärkide osas, et tuleks nendele rohkem tähelepanu pöörata ja seda kogu määruse raames. võttes arvesse seda, et mitte kedagi ei tohi maha jätta see peab äh, olema kaks tuhat kolmkümmend tegevuskavas ka kesksel kohal ja sellest tulenevalt me soovitame, et kõige haavatavama elanikkonna vajadused, ükskõik kus nad ka ei elaks, leiaksid eraldi mainimist ning käsitlemist äh, kogu vahendi mm, raames. samuti loodame, et temaatilised ja geograafilised programmid üksteisele läheneksid, seitsekümmend viis protsenti praegustest vahenditest on suunatud äh, geograafilisele mõõtmele, aga ainult kaheksa temaatilisele. meil on teatud mured, nimelt praegu ei ole mingit tagatist sellele, et need sektorid, eh, mida eh, käsitletakse temaatilise all, haridus, teadmiste, hariduse oluline, et nendele pööratakse nüüd tähelepanu geograafilise mõõtme all ja läbi Euroopa Liidu delegatsioonide. muidugi oleme valmis tööd tegema koos partneritega, tagamaks, et ka praeguses määruses see nii on. mis puudutab kakskümmend protsenti ja eesmärgi sotsiaalse kaasatuse ja inimarengu vallas, näeme, et praegune määruse eelnõu no, Äh, puudutab nii inimarengut kui sotsiaalset kaasatust, see on muidugi palju laiem kui kakskümmend protsenti, äh, kahekümne protsendiline eesmärk praeguses äh, rahastamisvahendis. sellest tulenevalt teeme ettepaneku, et see kakskümmend protsenti oleks suunatud eelkõige just põhioluliste sotsiaalsete teenuste pakkumisele samuti teeme ettepaneku, et tuleks välja töötada selge definitsioon sotsiaalse kaasatuse ja inimarengu kohta. viidatakse selgelt ka, ka haridusele, tervishoiule, tööhõivele ning sotsiaalkaitsele selles definitsioonis. nüüd, mis puudutab tegevuskava, olgugi et eelnõus viidatakse soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ning naiste mõjuvõimu suurendamisele me tahaksime, et pöörataks sellele veelgi rohkem tähelepanu ja samuti, et kaasatakse soolise võrdõiguslikkuse eh, sihtmärgid vastavalt eh, soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavale ning et sooline võrdõiguslikkus oleks ka spetsiifiliste eesmärkide alla kaasatud eh, endeid seis. kliima ja keskkond ÜRO Brüsselis eh, tahaks toonitada seda, kuivõrd oluline on samuti silmas pidada kiireloomulise olukorda eri- ning eh, tuleks eraldi eh, investeerida keskkonnaeesmärkidele, ehm, kliimamuutustele mõju leevendamisse ning varjupaiga küsimustes tahaksime soovitada, et tuleks rohkem rahastamist ette näha ning see peaks olema suunatud seaduspärase ja turvalise rände tagamisele ning äh, põgenike toetamisele, aitäh! suur tänu! ja nüüd äh, saavad sõna need kaks äh, esimest, kes kõige alguses sõna võtsid. kõigepealt proua Eba Toolman ja pärast Alva Finn. kõigepealt proua Toolman. aitäh! ja te tõst-, tõstate küsimus OECD soovituste kohta aastateks kaks tuhat kaksteist ja hiljem. OECD nägemus oleks lai arutelu kõigi OECD doonorriikide vahel ja see avalikustatakse kahekümne teisel oktoobril ja see saab olema siis meie seisukoht, et ma ei saa sellest ette rutata, ma ei tea, mis, mida täpselt seal öeldakse. Äh, nüüd proua McCaveni äh, poolt tõstatatud küsimus. Äh, siseriiklikud meetmed poliitika sidususe osas, ma arvan, et see on alati olnud PCSD eesmärk, kuid praktikasse seda rakendada on pisut keeruline ja seda just äh, institutsionaalse ülesehituse tõttu. BCSD koordinaatorid on sageli töötanud välisministeeriumides ja rahvusvahelisel tasandil on päris keeruline ministeeriume saama, saada määratlema, millised on võimalikud kompromissid poliitika loomise protsessi alguses seega me arvame, et äh, poliitika sidusus peaks kogu poliitika kogukonnas äh, toimima juba alates algusest. Um, thank you for many. aitäh äh, väga toetavate sõnavõttude eest, mida oli palju. sooteemad, rohkem jätkusuutliku arengu eesmärke inimareng, sotsiaalne kaasatus olid korduvad teemad ja paljud küsimused äh, puudusid paindlikkust. üks parlamendi esindaja tegi ettepaneku, et võib-olla peaks selle ühendama jätkusuutliku arengu eesmärkidega, suurepärane mõte minu arvates. ja peab olema teatud vastutuskohustus ja paindlikkusmehhanismides. hetkel ei ole see, ei ole äh, jätkusuutliku arengu eesmärgid ühendatud paindlikkusega komisjoni esindajad võib-olla ei saanud päris täpselt aru, mida me, mis mõttes me vastandasime geograafilisi ja temaatilisi sambaid, ei. Nad peaksid omavahel olema seotud, mitte vastandatud. Concordi seisukoht on, et vähem temaatilist keskendumist, see tuleb sellest, et paindlikkus on nii suur. me oleme nõus geograafilise lähenemisega ja ütleme, et pisut vähem peaks olema paindlikkust selleks, et temaatiline sammas oleks äh, kasulik, sest äh, hetkel on see siin ainult äh, nagu pikk nimekiri. mõned küsimused ka selle kohta, kuidas vaesuse väljajuurimine, jätkusuutliku arengu eesmärgid ja kõik see, kuidas seda tugevdada artiklites kolm eesmärgid ja põhimõtted ja artiklites kaheksa oleme teinud muudatusettepanekud, aga ka põhjenduste kohta meil on palju ettepanekuid. kuidas äh, jätkusuutliku arengu eesmärgid, vaesuse väljajuurimine ja ebavõrdsusega võitlemine, kuidas see tuua selle rahastamisvahendi keskmesse? ja võib-olla vastaksin ka selle parlamendi esindajale, kes rääkis vabaühendustest ja sellest, et et nemad ei peaks enam arenguteemadega tegelema. paljud nagu Save the Children on arengu kontekstis tegutsenud juba sada aastat. Nendel on selline ekspertiis, mida ministeeriumitel näiteks Euroopas ei ole. me ei ütle, et kõik peaks käima läbi vabaühendustest, loomulikult mitte, aga ütle, aga väidame, et praeguses keskkonnas vabaühendused ja kodanikuühiskond on võtmetähtsusega selleks, et neil oleks mitmekesine demokraatlik ühiskond ja neil on palju ekspertteadmisi. kindlasti vajab see element tugevdamist. mõned äh, teemad, mis puudutasid äh, Kestliku Arengu Fondi. tegelikult äh, FSD määrus tegelikult sellest juba räägib, kestliku arengu määrus. varasemad põhimõtteliselt juba täidavad OECD nõudeid. ja kuidas üheksakümne protsendi eesmärki saavutas, on nüüd pisut madalam kui varem. ma tean, et üks järgnev kõneleja ka puudutab seda teemat aga me tahaksime, et, et vaadeldaks inimturvalisuse teemat kogukonna tasandil, selle asemel, et esiplaanile seetaks julgeoleku aspekt. see nõrgend, nõrgestab arengu aspekti. ja küsimus, kas Euroopa Liidu liikmesriigid on kokku leppinud mõnedes äh, jätkusuutliku arengu eesmärkides. Austrias näiteks on sooline võrdõiguslikkus põhiseaduses. aga põhjus, miks me kliimaeesmärke ei saavuta ja miks me ei saavuta jätkusuutliku arengu eesmärke, on see, et need ei ole õiguslikult siduvad. ja kui me vaatame IPCC arut-, aruannet, see on, ajab hirmu peale. võib-olla on see lootuse majakaks kliimamuutuste osas, et me saavutaksime viiekümneprotsendilise sihtmärgi. nüüd aga on mul privileeg anda sõna kolleeg Frank Kingerile. Äh, ma viitan sellele, et ta on luksemburglane, siis mõte on lihtsalt selles, et mitte keegi pole täiuslik. ma ei hakkaks seda kommenteerima, ütleb härra Engel. daamid ja härrad, teen üsna lühidalt, paraku ma ei, ei saanud jälgida Äh, täna hommikust kuulamist tervikuna põhjusel, et ma just tulin valimisvaatlusmissioonilt tagasi sellel samal mandril, kus mõned paigad on raskesti ligipääsetavad. kolm aspekti, mida tahaksin oma lõppsõnas puudutada. Äh, sellest, ma arvan, räägiti siin mitte ainult põgusalt, vaid ka pikemalt eelkõnelejate poolt. ränne paljud ma sellest ei räägi. ma olen veendunud, et kindlasti lähiaastatel palju tõsisemalt hakkab Euroopa Liit tegelema sellega, kuidas mõista, kuidas ennetada, kuidas hallata äh, rändeprobleemi kogu maailmas äh, üle ja aasta lõpuks ilmselt tuleb meil ka ülemaailmne rändepakt maailma tasandil. ja sellest ka juhinduvad meie poliitikad edaspidi, kuid me ei saa igal juhul teha nägu, nagu me, meil oleksid sektoripõhised poliitikad, millel ei ole mitte midagi tegemist rändega või nagu rändel ei oleks mitte midagi tegemist muude poliitikatega. nüüd lõppeesmärk ja üldine rahastamisvahendi lähenemine, mina usun, et me peame mõned mantrad läbi re reaalsustesti laskma. vaesust ei saa välja juurida niisama lihtsalt. võib-olla saaksime lihtsalt äh, raha jaotada, ei. vaesust ei saa välja juurida, kui me ei suuda mingisugust territooriumi kontrollida või isegi ligi pääseda sellel, nendele elanikele, keda tahame aidata. näiteks kui seal territooriumil toimuvad äh, relvakont-, kon-, kokkupõrked, on äh, riiklikud struktuurid, millest peame juhinduma. võtame Nigeri näiteks, mitte Kesk-Aafrika Vabariigi nagu tavaliselt, võtame Nigeri-suguse riigi seal on kuus protsenti ametlikest finantsoperatsioonidest, see tähendab, et üheksakümmend neli finantsoperatsioonidest ei ole üldse ametlikud, see toimub kõige suu-, kõige täielikumas hämaruses ja mis tähendab ka seda et, et üheksakümmend neli protsenti finantsoperatsioonidest, kaubandustehingutest riik ei oma selle üle mingit kontrolli, ei saa seda maksustada näiteks, see ei ole riigieelarves ja seega riigieelarve kaudu ei saa ka midagi ümber jaotada. kuidas sellises olukorras vaesust välja juurida, eriti veel riigis, kus äh, demograafiline äh, juurdekasv on neli protsenti? me peame siiski kokku leppima, nagu ka komisjon ilmselt tundub, seda soovib, et meil oleks äh, täielik, kõik, kõikehõlmav lähenemine arengupoliitika puhul. ja veel lõpetuseks, lõpetuseks geograafilise lähenemise kohta. mitte ainult ühe korra, vaid äh, mitu tosinat korda oleme öelnud, et meil on vaja Aafrika strateegiat Aafrika jaoks. et meil on vaja palju tõsisemaid suhteid äh, Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu vahel. poliitikate praegune jaotus, mida ma küsimärgiga alla küll ei sea, ei võta Aafrika mõõdet arvesse. nii et tuleks välja töötada Aafrika mõõde sellisena, et ühineksid finantsvahendid, nii naabruspoliitika kui Aafrika aluse poliitika osas, et me võtaksime Aafrikat tervikuna arvesse ja ühtlasi peaksime säilitama äh, kui me nüüd selle raporti kallal töötame AKV riikide tulevikule. siiamaani ei ole keegi öelnud ega soovinud, et AKV loogika kaoks täielikult. nii et kui me tahame Aafrikale läheneda tervikuna, siis oleks ju keeruline öelda, et äh, Kariibi riigid on äh, Aafrika, on, äh, on Ameerika osa ja Vaikse ookeani riigid on Aasia osa. peamine peamine osa arenguvahenditest, mis tulevad Euroopa Liidust, on suunatud siiski hakkava riikidele. nii et üritagem see kõik, üritame selle kõige raportisse kirja panna ja ületasin no, minule antud kõneaja kakskümmend neli sekundit, suur tänu. Sorry now we are gonna can, can, yeah, can we thank our guest speaker? tahaksime tänada nüüd esimese paneeli esinejaid, suur tänu tulemast. ja täname ka kaasraportööri. ja nüüd läheme teise paneeli juurde, me oleme ajakavast maas ja meil on järgmine päevakorrapunkt kell üksteist kolmkümmend Äh, läheme siis võib-olla edasi, me olemegi ajakavast maas, palun lahkesti alustame. me oleme juba ligi kakskümmend minutit ajakavast maas. meie teine paneel tegeleb sellega, kuidas uus rahastamisvahend on seotud. palun, kas me võiksime alustada, ütleb esimees. E-, kas parlamendi sekretäriaadi liikmed võiksid oma omavahelised vestlused lõpetada. ehk siis teine paneel arutab seda, kuidas uus rahastamisvahend on seotud Euroopa Liidu suutlikkusega tegutseda tõhusamalt globaalsel tasandil. olla mõjusam. võib-olla märkasite, et tänasel kuulamisel me muutsime pisut uue instrumendi nime, sest ettepanekus tegelikult on NDICI, alustatakse N-iga neighborhood naabruspoliitikaga aga meie siin arutame pigem arengust Development Neighborhood and International Cooperation on tänase kuulamise pealkiri. ehk siis, et arengul peaks justkui olema prioriteetne koht, aga mitte keegi ei ole seda tähele pannud ega sellele, seda kommenteerinud. nii et võib-olla suhe naabruspoliitika ja arengu vahel äh, väärib siin esiletõstmist hetkel ja arutamist. seda enam, et meile esitatud ettepanekus ja parla-, parla-, on täielikult tähelepanu teatud parlamendi korduvalt välja öeldud seisukohta. parlament üsna hiljuti alles rõhutas, et naabrusinstrument peaks jääma eraldi, et demokraatia inimõiguste instrument jääks samuti eraldi ja see jäeti täielikult tähelepanuta. ja sellele kavatseme me ka reageerida parlamendi raportööridena nii et meie arutelud ei ole sugugi mitte veel lõppenud, me ei aktsepteeri äh, sellist, sel kujul neid instrumente, nagu meile neid pakutakse. ja siis, kui me oleme tõesti ajakavast maha jäänud, siis ma teeksin ettepaneku lühendada pisut sõnavõtte, ma pean vabandama veel kord, aga ma teeksin ettepaneku kahele külalisele, et te saaksite sõna kumbki viieks minutiks. ja oleme väga karmid ka teiste sõnavõtjatega. variraportööride ja muude sõnavõtjate osas me peame lõpetama kell üksteist kolmkümmend, sest siis meil on hääletus Saharovi auhinna üle, nii et esimesena saab sõna Alexi Jones, kes on äh, vanem poliitikaametnik, esindab Euroopa Arengupoliitika Haldamise Keskust ja me ja teine külaline on proua Sonja Raines Teivanides, kes on tegevdirektor ja esindab Euroopa rahu tagamise kontaktametit EPLO-d. Alexi Jones, ma vabandan, tõesti saate sõna viieks minutiks. Thank you, thank you uh.... suur tänu uh teen kõik, mis võimalik, et viie minuti piirist äh, kinni pidada, ma seletaksin, kes me täpselt oleme. ECDPM, asume Maastrichtis äh, kaheksakümne kuuendast aastast peale, meil on väike esindus ka Brüsselis. meie peamiseks ülesandeks on olnud jälgida ja anda nõu Euroopa-Aafrika suhete osas paljudes valdkondades, kaubandus, äh, areng, julgeolek, ränne ja mitmed muud valdkonnad töötan Euroopa välisasjade programmi juures ja meie oleme analüüsinud äh, komisjoni poolt tehtavaid ettepanekuid, oleme samuti äh, vahearuandega tegelenud äh, varasemate välisrahastamisinstrumentide puhul, nii et ma tänan võimaluse eest jagada meie nägemust ja analüüsi ja uut rahastamisvahendit kommenteerida, kuidas see võimaldab siis Euroopa Liidul tõhusamalt äh, globaalsel tasandil tegutseda. esimene tähelepanek minu poolt oleks, et see on tõesti väga ambitsioonikas agenda muuta Euroopa Liit äh, tõhusaks äh, tegijaks globaalsel tasandil praeguses kontekstis. ja seda ei ole võimalik teha ainult läbi instrumendi, ütleksin ma. instrument on küll väga oluline aspekt, aga mitte ainuke kindlalt ei saa seda teha läbi ühe rahastamisvahendi ainult. Te teate paremini kui keegi teine, milline on praegune kontekst, kus Euroopa Liit tegutseb ülemaailmsel tasandil, aga ka sisemisel tasandil. Euroopa Liit on tõepoolest viimastel aastatel üritanud jääda usaldusväärseks ja teinud jõupingutusi volatiilses globaalses keskkonnas, kus on olnud enneolematuid väljakutseid ja ka uus dünaamika, mis toob kaasa võimalusi, aga ühtlasi, kus Euroopa Liit on äh, olnud raskustes selleks, et hakkama saada ja ka kasutada neid erinevaid võimalusi. agenda kaks tuhat kolmkümmend on suur võimalus näiteks ja täna kuulsime siin, et Euroopa Liidul on endiselt raskusi selleks, et täielikult ära kasutada seda uut ülemaailmset agendat nii et Euroopa Liidu tasandil ja ka Euroopa Liidus naabruses ja mujal on Euroopa Liidu ees olnud terve rida kriise ja väljakutseid, aga ka sisemiselt on olnud palju küsimusi, mis on seadnud kahtlusele Euroopa Liidu olemasolu mõtte, Brexit, uus poliitiline kontekst äh, liikmesriikides, lähenevad Euroopa Parlamendi valimised, kõigel sellel on ka tugev mõju tulevastele MFF-i läbirääkimistele miks ma tahtsin rõhutada kahte küsimust, kuidas muuta Euroopa Liit globaalseks ja tõhusaks äh, osaliseks. see on seotud kahe küsimusega põhimõtteliselt minu arvates. esiteks, kuidas suurendada Euroopa Liidu mõjuvõimu selleks, et tekitada globaalseid liite, kuidas Euroopa Liit suudab olla usaldusväärne tegija, kuidas Euroopa Liit suudab edendada globaalsete liitude tekkimist globaalsete väljakutsetega tegelemiseks, mille, mis mõjutavad Euroopa Liitu ja kogu maailma ja kuidas sobitada kokku väärtused ja huvid, mis on kaks eri valdkonda, kaks eesmärki, äh, läbi mille saab Euroopa Liidu väärtusi edendada ja ühtlasi kaitsta Euroopa Liidu huve ja seda siis välissuhete kontekstis. Need kaks küsimust on meie jaoks äh, olulisemad küsimused, kui me arutame Euroopa Liitu kui globaalset tegijat. naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend, äh, äh, seda vist väga harva mõni mõttekoda rõhutaks, on teretulnud rahastamisvahend mitmeski mõttes. julged ettepanekud selleks, et oluliselt muuta Euroopa Liidu suhteid ülejäänud maailmaga, julged ettepanekud ka summade osas oluliselt on kasvanud äh, summad kuuenda rubriigi osas, mille, mis enam ei ole Euroopa Liit kui ülemaailmne tegija, vaid Euroopa Liidu naabrus ja maailm on selle uus pealkiri. ehk siis see ei tähenda mitte, et ei taheta enam globaalsel tasandil tegeleda, kuid pigem keskendutakse teatud piirkondadele oma välistegevuses, nii et julged ambitsioonid ettepanekutes, üsna radikaalsed äh, ettepanekut ka selles mõttes, kuidas üritatakse lihtsustada äh, finantsülesehitust ja ka üsna ülemaailmne oma ulatuses, sest uus rahastamisvahend äh, rõhutab kolm erinevat äh, tugisammast või välistegevuse valdkonda, arengukoostöö, ülemaailmne tegevus, Euroopa Liidu huvid. selle kõigega peab uus rahastamisvahend tegelema jätan vahele. meil on terve rida küsimusi, aga tahaksime keskenduda kahele konkreetsemale teemale, mis meie arvates on otsustava tähtsusega selleks, eh, et mis peab siin, kõigepealt rääkisime paindlikkusest eh, eelmises paneelis. meie jaoks tõepoolest see on tervitatav ja seda on vaja, aga see ei ole iseenesest veel piisav, see ei ole mingi imerohi. mõelda tuleb riskidele ja kompromissidele, mis kaasnevad paindlikkusega ja täna siin kuulsin ka, et tuleb selgitada, mida erinevad institutsioonid mõistavad paindlikkuse all, on erinevaid viise, kuidas edendada paindlikkust ressursside mõttes, kuidas kohaneda muutuva olukorraga, kuidas rahastada, töötada koos erinevate partneritega, siin on vaja arvesse võtta kõik neid erinevaid aspekte, asi on selles, et paindlikkus peaks tõesti olema kuidagi määruses kirjas, aga tuleb ka tagada, et paindlikkus on järgmistes etappides olemas rakendamise puhul, programmide koostamise puhul Euroopa Liidu välistegevuses. seepärast on tähtis, et äh, paindlikkus on kirjutatud sisse kõikidesse protsessidesse ja samuti paindlikkus ei pea toimuma teiste oluliste asjade arvelt, Äh, nagu Euroopa Parlamendi järelevalvet, äh, valitsuste kontroll, seda saab teha ex ante või ex post. väga tähtis on tagada tasakaal paindlikkuse, ettenähtavuse ja vastutamiskohustuse vahel. ja teiseks, sellega ma ka lõpetan, sama oluline asi on tagada, et välistegevus juhitakse strateegiliselt, selle instrumendi eesmärk on sidusam strateegilisem välistegevus Euroopa Liidus, ma ütlesin juba enne, et rahastamisvahend ja määrus on otsustava tähtsusega siinkohal, aga tähtis on ka strateegiline juhtimine selle rahastamisvahendi puhul. seda on võimalik teha erinevatel viisidel. me, need puudused ja voorused, mis käivad ring fencing'u ja ka garantiidega kaasas, me ei ole selles päris veendunud enamus äh, väljakutseid on rakendamise tasandil. nii et juhtimist tuleb sellel tasandil kindlasti tugevdada ja üks meie küsimus on. nüüd meil on poliitika raamistik olemas, üldine strateegia, konsensus, äh, agenda kaks tuhat kolmkümmend ja nii edasi. meil on strateegia olemas. peatselt tuleb ka üksikasjalik määrus selleks, et kõik see ellu rakendada, aga tundub, et miski on puudu. kuidas äh, strateegilised suunad välistegevuses paika panna, kuidas tagada sünergia erinevate sammaste vahel rahastamisvahendis? ja siinkohal ma lõpetan, kuid hea meelega ka vastan küsimustele pärast. Voilà, see <clears throat> viit minut trant. kaheksa ja pool minutit, aitäh ja nüüd Sonja Raines Teemaliidis, kui sooks, saaksite piirduda viie minutiga, oleks väga kena. suur tänu, esimees, komisjoni liikmed, ma olen väga tänulik, et mul on täna võimalus siin kõnelda. EPLO on sõltumatu kodanikuühiskonna platvorm, ühendab kuueteist riigi vabaühendusi. tegutseme kõikidel mandritel, välja arvatud Antarktika, teen nii lühidalt kui vähegi võimalik. räägiksin Euroopa Liidu eelarvest, ma arvan, et võtmeküsimus täna on, mis tüüpi globaalne tegija tahab Euroopa Liit olla, seda, sellest räägingi. täiesti läbipaistvalt saame toetust Euroopa Komisjonilt struktuurse dialoogi programmi jaoks. seda tahtsin ka täna öelda. Euroopa Liidu eelarve peegeldab Euroopa Liidu olukorda, tema soove, tulevikunägemust ja me tahame ja me näeme, et tahetakse olla ka julgeoleku vallas tegev rahvusvahelist konteksti võiks kirjeldada kui ebakindlat uute väljakutsetega keskkonda ja kui Euroopa Liit soovib olla globaalne tegija, siis küsimus on, kuidas seda teha. oma identiteedi otsingud, millised koostisosad on Euroopa Liidu vaim, vaimu lähenemise osaks, kuidas edasi liikuda. poliitikud üritavad aru saada, mis muudaks Euroopa Liidu atraktiivsemaks kodanike jaoks, mõned väidavad, et äh, see juhtub siis, kui Euroopa Liit on usaldusväärsem, kui meil on kaitsetööstus, kui me keskendume julgeolekule. tuttumine Euroopa kodanike hirmudest ja keskendumine kaitsesuutlikkusele võib-olla ei ole siiski võimalus, kuidas äh, eurooplasi rahuprojektile lähemale tuua. karm julgeolek ja pika, pikaajalised keerukad teemad sellega tegelemine ei ole võib-olla kulutõhus ega üldse tõhus sel, viis andmaks eurooplastele identiteeti, Euroopa-meelsust. poliitikud võiksid mõelda teistele vahenditele globaalsetes konfliktides osalemiseks. vaatamata või lisaks Ameerika Ühendriikidele, Venemaale ja Hiinale. Lissaboni lepingus räägitakse juba rahukaitsest, aastal kaks tuhat kuusteist oli Euroopa Liidu globaalne strateegia. pärast globaalset strateegiat oleme näinud, et keskendutakse tõsiselt ühisele julgeoleku- ja kaitsepoliitikale ja peamisi edusamme tehakse sõjalise koostöö vallas, PESCO, Euroopa Liidu Kaitsefond, aga küsimus on, et mida need investeeringud julgeolekule siis kaasa toovad ja mis muutused sellega kaasnevad, selgeks näiteks on CBSD suutlikkuse ehitamine, mis on ainus artikkel rahastamisvahendis, mis on nii määruse tekstis endas kui ka on ka koostöö valdkonnaks geograafilises programmis ja kaks korda temaatilises programmis rahu ja stabiilsus. ei ole selgelt aga mainitud inimõigusi siinkohal, mis peaks olema esmatähtis ja lisaks on siin teatud sordid CBSD uues äh, sõjalise koostöö rahastus ehk Euroopa rahurahastus, nagu seda nimetatakse. ja siin me tahaksin Euroopa Parlamendi tähelepanu juhtida selle, mis on eelarve vahe, väline vahend. jälgige, mis on tema roll. sedasorti programmid on poliitiliselt atraktiivsed, on, on tegelikult pettumust valmistavad sageli ja ma soovitaksin teil ajalooliste näidetega tutvuda kus riigid on miljardeid investeerinud sellesse valdkonda ja lõpuks leidnud olulisi puudujääke. meie lähenemine MFF-ile on, et see, et Euroopa Liidul peaks olema seeläbi võim-, võimalik olema rahu tagajana aktiivsem olla ja meil peaks olema integreeritud lähenemine konfliktidele ja kriisidele. keskendume siin vägagi pikaajalisele inimjulgeolekule. kui ma viimati siin käisin, siis vägagi keskendusime stabiilsusele ja rahule ja millistel, millised instrumendid meie jaoks toimivad kõige paremini ja meil on hea meel näha, et äh, ette artikkel kolm rakendusmehhanism, paindlikkus, tegevuste äh, rahualased tegevused, geograafilised paigad Brüsselis toimuvad eksperdid, toimu-, toimuvad eksperdid konfliktipiirkondades, need kõik on väga olulised aspektid, ma arvan, mis säili-, ma loodan, säilitatakse. nüüd rahastamisvahendi ettepaneku osas meil on hea meel näha, et rohkem on rahastatud välistegevust, kaasa arvatud rahu ülesehitamist ja arengukoostööd, on ka rahule just geograafilistes programmides viidatud rahu ülesehitamine läbi kõikide sammaste, kuid meile teeb väga muret, muret, et ei ole konkreetset äh, et eesmärki rahu, mis oleks rahule pühendatud, vastasel korral jääb see teema kõrvale. nüüd sooline võrdõiguslikkus, sellest räägiti eelmises paneelis. ükskord on seda mainitud, varem seda juhtunud ei ole, aga see ka ühekordne mainimine ei ole ka piisav rakendamiseks. nii et kindlasti see jääksime selle artikli kaheksa viite juurde, juurde, ning konfliktide ennetamine on väga oluline, kaasa arvatud sootundlikkus, mis oleks õiguslik nõue ja tuleks ka kindlasti sooli, tuleb ka soolist äh, võrdõiguslikkust äh, hinnata, peaaegu lõpetan, konfliktide ennetamine, konkreetsed aspektid. Neid ei ole kaasatud määrusesse ja ega ka mitte lisadesse. ja meile teeb muret, et praegused tegevused mis on olulised Euroopa Liidu kui rahu tagaja rollis. meil on selle kohta muudatusettepanekuid, nii et sellest ma põhjalikumalt ei räägi. ja see on ka ikkagi suureks võimaluseks Euroopa Liidule, võimaldab meil järele, tal järele mõelda, mis tema roll peaks olema, milline julgeoleku roll tal peaks olema, kuidas seda saavutada. Äh, proua Mogherini on öelnud, et eelarve peab äh, tulema pärast poliitikaid ja tähtis on tasakaalustatud lähenemine. ma arvan, et ettepanekut on võimalik parandada ja ootame edasist koostööd teiega, aitäh! suur tänu! nüüd variraportöörid, konservatiivid ei ole eh, kedagi siin eh, valinud. Eh, rohelised, Michel Raymond sina oledki ah,? Heidi Haudala hoopis esindab rohelisi. suur tänu. jah, ma teen väga kiiresti, ma tulen tagasi selle küsimuse juurde, millest alustasin esimese vooru ajal. nimelt, kuidas see instrument panustab ähm, rahu tagamisse ja kestliku arengu eesmärkidesse. mul on äh, väga hea meel, et proua äh, Raines äh, Tšivanides viitas ähm, siin CBSD artiklile üheksa ja samuti suutlikkuse suurendamisele et äh, see artikkel on tõesti väga detailne võrreldes muudega, nii et mina sooviksin komisjonilt ja välisteenistuselt küsida, et kas see on tõesti see, mida te soovite äh, edendada, eriti äh, kui me kuulsime, et selle uue instrumendi puhul ei ole mingeid piiranguid äh, paindlikkuse osas, nimelt kui tegu on ka julgeoleku suutlikkuse suurendamisega. mul on väga hea, kahju sellest, et ähm, inimeste julgeoleku tagamine on see täiesti kaotsi läinud, see oli küll väga selgelt välja toodud kestliku arengu eesmärkide puhul. niisiis, kuidas me saaksime ikkagi need mõlemad teemad siia tagasi tuua? suur aitäh! kuue nimel äh, proua Lösing. Äh, ja vielen... suur tänu. ka mina nõustun meie külaliste ja proua Hautala äh, sõnavõttudega, nii et milline globaalne osaleja soovib Euroopa Liit olla, milline lähenemine, milline suund oleks õige selleks, et tagada rahu ja selleks, et Euroopa Liit oleks ikkagi äh, rahu tagajana äh, tegutsev ja sellisena tema rolli ka tunnustataks. see, et nüüd panustatakse rohkem sõjalistele investeeringutele, see ei, ei tohiks olla õige lähenemine, sellepärast et äh, mis puudutab rahu tagamise rahastut, siis seal tsiviil otstarbeid äh, praktiliselt üldse enam leida ei ole ja siin juba mainiti ka seda, et üle kahekümne äh, meetme on kaotsi läinud. Äh, näiteks, mis puudutab endiste võitlejate reintegreerimist, lapssõdureid, rehabiliteerimine, ohvrite rehabiliteerimine, vastavad justiitsmeetmed võitluses terrorismiga, need on need meetmed, mis kaotsi on läinud muude seas. mida me saame meie teha, lugupeetud kolleegid, selleks, et eh, sellised muudatused vahendite mm, eraldamise osas mm, tagasi tuua ikkagi rahu tagamise eesmärkide saavutamiseks? suur aitäh, EFTD. variraportöör Fabio Castaldo, aga ma ei näe teda täna siin. kas keegi teine soovib sõna võtta? Linda McEwen sotsialistidest yeah,. suur tänu, mul oleks küsimus äh, härra Jonesile. Te ütlesite, et äh, ma arvan, et te ütlesite, et ma sain aru, et te pidite kiiresti, et äh, et ei soovinud seda vahendite sihtotarbalisest ähm, kasutamisest ja ähm, tagatistest äh, ja paindlikkusest äh, detailsemalt rääkida. ma saan muidugi aru, et kui on liiga palju eesmärke, alleeesmärke äh, ja need on seotud erinevate partnerlustega ja nii edasi, aga kuidas siis need tagatised sisse tuua, mida parlamendiliikmed soovivad? sest me eeldame, et ikkagi oleks arvestatud kliimamuutustega, soolise süvalaiendusega ja nii edasi, et mida me siis teeme, kui meil ei ole neid eesmärke, te ütlesite, et ei soovi neid eesmärke nii selgelt välja tuua. kolleeg. ma näen, et Poola kolleeg, kelle nime ma ei näe hetkel. ma tean, et ta alles andis Korvin Miket. härra Šosnets E, tak ja chciałem się dowiedzieć, e, e, jak Państwo wyobrażacie suur tänu, härra esimees. kuidas te ette kujutate seda, et konflikti ennetatakse rahastamisinstrumentidega, see on ju raha raiskamine. kuidas te seda ette kujutate, et, et lihtsalt mingisugused korrup-, korrumpeerunud valitsused raha, meie raha ära varastavad? ja nüüd edasi, kuidas me peaksime toetama siis seda soolist võrdõiguslikkust, mitte kõik liikmesriigid ei ole sellise eesmärgiga nõus. ja veel üks küsimus. sooline võrd, sooline süvelaiendamine ja naiste ja meeste vaheline võrdsus. kas me räägime siin naiste ja meeste vahelisest võrdsusest või räägime kodanike võrdsusest seaduse ees? igas direktiivis, resolutsioonis, mille see parlament on vastu võtnud, seda rikutakse pidevalt räägitakse siin mingisugust naiste eriõigustest ja nii edasi ja nii edasi. nii et siin küll mingisugust soolist võrdõiguslikkust tagatud ei ole. nii et me peaksime ikkagi alustama iseendast, et võib-olla siis me paremini mõistaksime, mis on sooline võrdõiguslikkus. kui ma sain õigesti aru, oli teil probleeme parlamendi, mitte Euroopa Liiduga maailma tasandil aga võib-olla saame selle probleemi mõni teinekord lahendada. aga teisi sõnavõtusoove ei ole. aitäh, et sõna juba võtsite. nüüd aga teised institutsioonid ja sõna saab Felix Fernandez Show, kolm minutit. Thanks, I think some of the questions that... suur tänu. niisiis ähm, mõned ähm, küsimused ähm, vastamiseks annan sõna oma kolleegidele. aitäh, ma olen Hilda Hardemann ja ma olen ähm, välis, Euroopa Komisjoni välispoliitika instrumentide ähm, osakonnast ja sooviksin välja tuua kolm asja. mis puudutab Euroopa Liidu välispoliitikat, äh, siis äh, nii nagu Frederica Mogherini on öelnud, äh, et oluline on ikkagi äh, rahu ja stabiilsuse tagamine koos partneritega ja siin tuleb lähtuda liitude loomisest ja tuleb lähtuda mitmepoolsusest. ning äh, meie instrumendid on ka loodud selleks, et seda eesmärki saavutada. ja see tähendab, et me peame edasi töötama sellega, mis tänapäeval hästi toimib ja nagu kõnelejad ütlesid, siis rahu tagamise instrumendid koos tänaste partnerluse instrumentidega ongi kujundatud selleks, et konflikti ennetamise eesmärke saavutada, samuti tegeleda kriisi haldamisega ja kõrvaldamisega ja teisalt ähm, lähtuda ikkagi mitmepoolsusest ja ja õigusest. see instrument on ähm, võimaldanud Euroopa Liidul saada äh, ka juhttegijaks maailma areenil ja siin on äärmiselt oluline ka paindlikkus, paindlikkus eh, samuti jääb ka NDIC eh, instrumenti. äärmiselt oluline on siin kiire eh, reageerimine ja tegutsemine. ja siin on ette nähtud eelarve neli miljardit niisiis me ikkagi soovime edasi liikuda sellega ja tugevdada seda, mis juba praegu hästi toimib. ja nüüd mõningad konkreetsemad küsimused. mis puudutavad eh, ECSB-d. niisiis mõningad äh, teemad, mis äh, jäävad äh, naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö instrumendi alla, on seotud siis ka kiire reageerimisega ja teised teemad on seotud ka rahu tagamisega ja rahvusvaheliste ohtudega. ning ma sooviksin kinnitada kõikidele, kes selle teema tõstatasid, et eesmärgid, mis praegu see on seotud instrumendiga, mis tagab ähm, rahu siis äh, see võetakse täielikult üle ka uude instrumenti, aga seoses äh, õigusloomelise ökonoomiaga, siis äh, me oleme mõningad aspektid üldisemalt üle võtnud. Need väga detailsed eesmärgid, mis praeguses määruses see on, need ei ole küll kaasatud, aga see ei tähenda, et nad ei oleks hõlmatud. ja see, mida ma sinna lugupeetud parlamendiliikmetelt äh, kuulsin, siis ähm, jah, ka uud, uues instrumendis on see detailsuse tase äh, tagatud ja nüüd edasi, kuidas on see seotud ka teiste äh, tegevuste meetmetega, mille eesmärgiks on ähm, rahu tagamine, rahu ja stabiilsuse tagamine, nii nagu ka praegu siis ÜVJP eelarve, mille eesmärgiks ähm, on just ähm, humanitaarkriiside haldamine, see ei jää uue instrumendi alla. ja uus instrument äh, ühelt poolt äh, hõlmab neid operatsioone, mis jäävad praegu Ateena mehhanismi alla ja teisalt äh, võimekuse suurendamine, mida praegu hõlmab ähm, Aafrika rahu tagamise rahastu, aga siis laiemalt. niisiis, NDIC ja lisainstrumendid säilitavad selle olukorra, mis praegu juba on ja ja liiguvad ähm, ja me liigume nendega edasi selleks, et saavutada Euroopa Liidu jaoks olulisi prioriteete, rahu tagamine ja mitmepoolsus. ja nüüd Miriam Ferran, kes on strateegiadirektor naabrusdirektoraadist, Digineer. suur tänu ja mina keskenduksin just ähm, naabruspoliitika osal äh, selle NDIC-i Ähm, instrumendi all. nüüd ma leian, et me oleme silmitsi kahese ähm, väljakutsega, ka ühelt poolt meil on äh, siis sellised äh, globaalsed väljakutsed ja samaaegselt äh, erinevad ähm, eripoliitikad, mida me ei tohiks ka lahjendada me oleme siin ähm, üritanud kasutada kahte täiendavat instrumenti, nüüd paindlikkust ja seda juba arutati väga palju ja teisalt me soovime säilitada äh, konkreetsete poliitikate ähm, eripärad. ja see, mis naabrus, need ettepanekud, mis naabruspoliitika osas on tehtud, siis siin on ähm, kaks-kolm väga olulist aspekti esiteks me soovime säilitada naabruspoliitika eripära ja seda siis kaasates ka rahastu uude instrumenti. ja kuna üks instrument ei tähenda, et on ka ainult üks poliitika, siis siis eh, siin arvestatakse ikkagi diferentseeritud lähenemisega, see on äärmiselt oluline naabruspoliitika puhul ja me jätkame ka erisuhetega riikidega partnerluslepingute kaudu, erinevate assotsiatsioonilepingute kaudu, kus meil need praegu juba on. niisiis, selle poliitika raamistik jääb samaks. mis muutub, on see osa, mis puudutab ähm, nende poliitikate äh, rahalist toetamist nüüd naabruspoliitika tulemuslikkus, äh, erinevad ähm, katusprojektid äh, jäävad, äh, samuti ähm, on siin mõningad kriteeriumid ära toodud rände liikuvuse osas, siin on endiselt oluline ka ähm, õigusriigi põhimõtted ja reformid ja nii edasi, need peaksid olema kriteeriumiteks selleks, et ähm, hinnata tulemuslikkust, see on, nii et ka see väga oluline naabruspoliitika aspekt äh, jääb sellise, selle üldinstrumendi alla. nüüd edasi piiriülene koostöö, see on jällegi oluline aspekt, nii et me jätkame oma tööd nii nagu seni ja praegune instrument praegusel kujul, tegelikult me ei kaota siit midagi, aga ähm, oluline selle Antiki ettepaneku e- osas on see, et mm, millist kasu me saame, kõigepealt siis vahendite sihtotstarbeline kasutamine, nii et äh, konkreetsed äh, vahendid on reserveeritud konkreetsete mm, eesmä-, sihtotstarbete jaoks ja, ja ka paindlikkus äh, ja ja tagada juurdepääs vahenditele, kui mingisugused kriisid tekivad nii et äh, kui me vaatame Süüria, Liibüa, Ukraina olukorda, siis äh, see konstruktsioon, kus meil ühelt poolt on vahendid äh, sihtotstarbelise kasutamise jaoks ette nähtud ähm, naabruspoliitikal ja seda koos ähm, kiireloomulise abi osutamise ettepanekuga, siis see peaks tagama ka paindlikkuse. jah, me kuulsime teie äh, ettepanekut, et paindlikkust tuleb ka korralikult hallata ning seda me hea meelega ka arutame, et kuidas siin kaasata ka parlament, kuulame ära teie seisukohad selles osas, et kuidas tagada, et paindlikkust ka korralikult hallatakse, kooskõlas loomulikult ka äh, institutsionaalsete äh, aspektidega, mis on aluslepingutes ära toodud et see ettepanek lisab paindlikkust naabruspoliitikas ja mitte ei lahjenda seda, aitäh. Euh, suur aitäh ja need kolm minutit. Filibertus Sebregonde, välisteenistus uh,. aitäh, härra esimees. ma ähm, nõustun Diginieri äh, kolleegi ähm, kommentaaridega, mis puudutab siis naabruspoliitika instrumenti ja ähm, ka inimõigusi sellega seoses esimees juba ütles, et, et parlamendi seisukohti selles osas ei ole seni kuulda võetud, aga meie leiame, et nii naabruspoliitika kui inimõiguste osas eesmärgid, summad ja ka rakendamismudelid on ikkagi jäänud samaks ja neid saab vaid tugevdada, kui me seda soovime ja e, eelmise paneeli käigus ka öeldi, et mõningad sekkumismodaalsused e, selleks, et toetada inimõiguste kaitsjaid ja inimõigusi, et need lähevad kaduma uues struktuuris uue instrumendi ettepaneku alusel. aga tegelikult see ei ole nii, kõik need modaalsused e, säilivad ja neid saab ka edasi käsitleda nii et äh, eelmise paneeli ja selle paneeli käigus toodi erinevaid ähm, äh, kommentaare välja, nimelt et NDIC-i määruses on erinevad eesmärgid, äh, mis on praegu lahjenenud ja kui me räägime julgeolekust, siis siin on justkui väga detailseks mindud selle, nende instrumentide osas ja ka liikmesriikidele oleme andnud teavet selle kohta, et, et mis oli praeguses määruses ja mida pra-, NDIC-i määruses ei ole, et, et millised punktid on siis viidud üm, üle lisadesse. nii et me saame siin eh, kohandusi teha, aga me ei tohiks eh, seda väga seda määruse teksti, põhiteksti väga rangeks äh, muuta, nii et ta muutuks väga jäigaks, kui seal väga palju detaile ära tuuakse. ning äh, siin räägite ka äh, Indiki kohaldamisala laiendused, siin on olulised ikkagi arengukoostöö eesmärgid, Euroopa Liidu huvid, üleilmsed ähm, eesmärgid ja see on äärmiselt oluline kontseptsioon, sellepärast Euroopa Liidu huvid ja arengukoostöö huvid ning globaalsed ähm, eesmärgid ei pea olema omavahel vastuolus, vaid äh, siin on, tuleb ikkagi lähtuda ähm, sünergiatest, mida me saame leida sellel tasandil, sest meil on tegu ühendunud ähm, maailmaga, kõik on üksteisega seotud äh, ja tegu on väga kompleksse fenomeniga, ka näiteks rände, ümberasutamise, äh, sisepõgenike ja nii edasi osas, nii et siinkohal me me peame ka vaatama, kuidas meie partnerriikide huvid saaksidki siin olla erinevad meie oma huvidest. nii et eh, siin on oluline leida nende huvide ühisosa, aga kui me vaatame selliseid teemasid nagu ränne või siis ka eh, ebaturvalisus ja julgeoleku teemad, eh, siis see instrument on üles ehitatud selliselt, et ta on nagu avatud ähm, kõikidele asjasse puutuvatele teemadele. nüüd konsultatsioonides liikmesriikidega, partnerriikidega, parlamendiga me peame ka vaatama, kuidas meie korraldame oma pikaajalist abi ähm, riikidele, piirkondadele maailmas ja, ja seda programmeerimine iseenesest tähendabki. suur tänu ja nüüd annan jällegi sõna külalistele, aga tõesti kaks minutit ainult, sellepärast et meil on vähe aega. palun, härra Jones. aitäh, ma teen lühidalt nüüd enne, kui ma e, vastan selle tagatiste küsimusele, siis e, siin räägiti ka juba sellest kesktaseme alaesindatusest. nii et e, see on seotud nii määrusega kui programmeerimisega, selle instrumendi ambitsioon ja ka välisteenistuse eesmärk on see, et arengukoostöö sellisest kapslist liigutakse kaugemale sidusama poliitikaga ning erinevate äh, poliitikate äh, ja äh, programmeerimise puhul on tõesti näha, et siin on selline keskfaas on nagu kaotsi läinud. see puudutab siis geograafilisi piirkondlikke prioriteete, see on välisteenistuse poolne tegevus. Need on see ju ka mõjutab Euroopa Liidu välistegevust, arengukoostöö, nii et kuidas need poliitikad on seotud muude ehm, Euroopa Liidu välistegevustega, nii et eh, siin on jah, nagu üks element on kaotsi läinud geograafilise ja temaatilise lähenemise vahel. et ehm, nii et mis puudutab äh, Euroopa agendat aastaks kaks tuhat kolmkümmend, äh, siis äh, me peame ka vaatama, millised valikud tuleb langetada Euroopa Liidu välistegevuses ja nüüd, mis puudutab nüüd sihtotstarbelisi eraldisi, siis tõepoolest, aga meie ei soovi sellist kapseldunud lähenemist, nii et me sooviksime ikkagi tasakaalu selle vahel, mis on määruses sees ja mida peaks, tuleks kontrollida läbipaistvalt hiljem selles osas, et kuidas ähm, Euroopa Liit on oma vahendeid äh, kasutanud. aga me leiame, et tagatised äh, tegelikult äh, muudaksid mõningad aspektid ainult rangemaks, seda määruses ei ole käsitletud, seda tuleks võib-olla teha aga arvatavasti siis see, ähm, see tagatiste küsimus seda ei tuleks määruses sellisena või iseenesest sellega käsitleda. ja palun järgmine kolleeg. proua ähm, Rans äh, Tšivenanides, siin ähm, räägiti, et äh, CBSD osas oli äh, määrus väga detailne kodanikuühiskonna organisatsioonid aga tegutsevad ka kõikides ähm, Ehm, kriisiolukordades, me ei ütle, et justkui julgeolek ei ole oluline, vaid siin on e, tegu väga kõrge riskiga investeeringuga, kui tegu on rahu tagamise teemadega, sellepärast et meie sooviksime, et Euroopa Parlament siin oma kontrolli rolli võtaks tõsiselt, sellepärast kodanikuühiskonna organisatsioonid kindlasti vaatavad, kuidas see toimib ja kui eriti, kui nad vaatavad minevikku, nimelt kuidas see toimis Afganistani puhul ja nii edasi, kus see kontroll ja, ja need meetmed ei toiminud absoluutselt ja rahu tagamise rahastu puhul on välja pakutud ka eelarveväliseid ähm, vahendeid, nii et ka seda tuleks veel läbi vaadata. niisiis, rohkem rahu tagamist ja vähem ähm, sõjalist suutlikkust. aitäh ja nüüd äh, sotsialistidest kaasraportöör härra Panseri. suur aitäh, Kristjan! ka mina tahaksin tänada meie külalisi ja kindlasti pöörame suurt tähelepanu sellele, et strateegilised kaalutlused peaksid leidma ka õiget kajastamist meie tehtavas töös ja tahaksin äh, teha kaks äh, märkust, mis loodetavasti on selged. esiteks, paindlikkus iseenesest probleemi ei lahenda, sellepärast et seda saab kasutada positiivselt selleks, et äh, muuta tõhusamaks Euroopa Liidu tegevust ning siinkohal on kindlasti oluline paika panna täpsemad detailid, kuid samuti võib paindlikkust halvasti kasutada, kui seeläbi antakse liigselt otsustusõigust komisjonile, siis sellest saab probleem. ja teiseks, nagu te siin ka kuulsite, käib praegu arutelu selle ainulaadse äh, rahastamisvahendi üle. Euroopa Parlament osaleb selles ja meie äh, töö põhineb äh, selle ainulaadse rahastamisvahendite eelnõul, sellele järgneb arutelude faas, muudatusettepanekute esitamine. komisjon ja nõukogu, äh, komisjoni nõukogule tahaksin aga selgelt ütelda, et selle positiivne lõpp sõltub sellest, kas me suudame tagada suurema, parema kontrolli ja otsustusõiguse parlamendile on ilmselge, et me kõik oleme, äh, peame saama vabalt tegutseda. aga Ahvet ja TV kuula- äh,, ateljee toimub viieteistkümnendal oktoobril ning loodetavasti siis oktoobri lõpuks suudame me ka äh, heade tulemusteni jõuda raportiga, aitäh! Linda Mäkk. suur aitäh, Linda Mäkkemen! Äh, saate sõna lõpetuseks jah, kolleegid, tahaks lihtsalt ütelda, et meil on vägagi äh, tihe ajakava. meie raportöörid teevad kõvasti tööd ja tegemist on kõige olulisema failiga, millega me üldse tegeleme enne valimisi. nii et loodetavasti suudame võimalikult head tulemused saadata. suur aitäh veel neile, kes täna siia tulid kõnelema.